Dear colleagues, uh, dear colleagues, members of jah, kallid kolleegid, lugupeetud uh, Kodanikuvabaduste Komisjoni liikmed, liikmesriikide parlamentide liikmed, tere tulemast siia. Uh, kallis minister Abela, lugupeetud volinik Avramopoulos, uh, lugupeetud vabaühenduste esindajad mul on tõeline rõõm tervitada teid sellel väga tähtsal parlamentidevahelisel kohtumisel. räägime siin meie ühisest varjupaigasüsteemist ja selle kolmandast reformist. see on suureks väljakutseks meie kõigi jaoks, üks tähtsamaid teemasid, millega meie kodanikuvabaduste komisjon Euroopa Parlamendis tegeleb. ja see on mõistagi ka üks suurimaid väljakutseid Euroopa Liidu ees ja kindlasti ka liikmesriikide parlamentide töölaual on see tähtsal kohal mul on väga hea meel, et te olete täna meiega liitunud ja mul on väga hea meel, et äh, Malta eesistuja asjakohane minister on meie sekka tulnud ja et kohal on ka äh, asjakohane volinik äh, Dimitris Avramopoulos. kohal on nelikümmend üheksa liiget liikmesriikide parlamentidest ja esindajate kodadest, kahekümnest erinevast liikmesriigist ja ühest Euroopa majanduspiirkonna riigist tegemist äh, on suurepärase näitega sellest, kui suurt huvi tunnevad liikmesriikide parlamendid tänase teema vastu ja ma arvan, et Euroopa Parlamendi liikmete ning liikmesriikide parlamendide liikmete arvamuste vahetus meie ühise varjupaigasüsteemi teemal äh, aitab selle tähtsa teemaga meil edasi jõuda. kallid kolleegid, te kindlasti teate, mida meie komisjoni liikmed teevad äh, selle teema kallal, me tegeleme varjupaigasüsteemi reformiga ja äh, Euroopa Komisjon on esitanud selle kohta kaheksa ettepanekut, mis muudavad äh, juba olemasolevaid õigusvahendeid või teevad ettepaneku uute õigusaktide kohta. meie töötame selle kallal, varjupaigataotlejate ja sisserändajate vood on kasvanud ja see näitab, et me peame oma ühist varjupaigasüsteemi ühiselt välja töötama, aluslepingud teevad meile selle ülesandeks. edukas reform tagab mitte ainult selle, et me oleme oma poliitiliste väljakutsete kõrgusel, vaid see aitab meil tugevdada meie ühiseid väärtusi, lähtudes põhiõigustest ning äh, koostööpõhisest probleemide lahendamisest. see on seetõttu väga oluline reform. asjakohane töö on meie kodanikuvabaduste komisjonis juba pihta hakanud. meie kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon vastutab äh, kõikide nende teemade eest Euroopa Parlamendis. ning äh, kavatseme sellele tööle keskenduda kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta kevadel. pärast Lissaboni lepingu vastuvõtmist on Euroopa Parlamendist saanud äh, seadusandliku aparaadi täieõiguslik osaline selles valdkonnas, me oleme valmis oma vastutust kandma ja oleme paljude alateemade osas seda juba ka teinud selle teemaga seoses. paljud raportöörid, raportöörid on siin kohal, et meie arvamuste vahetust sujuvamaks muuta ja õppida liikmesriikide kogemustest, ma olen veendunud, et ainult Euroopa esindajate ning liikmesriikide esindajate koostöös õnnestub meil see suur ülesanne seljatada. kallid kolleegid, alustame oma tänase kohtumise esimese vooruga. selle esimese vooru käigus keskendume Euroopa ühise varjupaigasüsteemiga seotud väljakutsetele. praegune olukord ning ka meie mineviku kogemused näitavad, et meil on vaja äh, sidusamat varjupaigasüsteemi kui varem ja komisjoni ette, Euroopa Komisjoni ettepanekutest lähtuvalt Euroopa Parlament koostöös komisjoni ja nõukoguga töötavad, töötab välja oma ettepanekud, mis loodetavasti olukorda muudavad praktikas nii varjupaigataotlejate ja sisserändajate jaoks kui ka kõikide teiste sise, sidusrühmade jaoks liikmesriikides. mul on suur rõõm tervitada siin austatud Carmela Abelat, nõukogu eesistujariigi Malta sise- ja riikliku julgeolekuministrit ja loomulikult ka Dimitris Avramopoulost Euroopa Komisjonist. enne kui ma neile sõna annan, paar sõna ka selle kohta, kuidas me tänase mõttevahetuse praktiliselt korraldame. nii et kuulake praegu tähelepanelikult, sellepärast et järgnev avaldus on küll pisut bürokraatlik, aga see-eest hädavajalik. meie arutelu lähtub järgmisest põhimõttest. mina ei ole neid eeskirju küll kohustanud, aga need on hädavajalikud, et, et arutelu kulgeks sujuvalt. me anname sõna kordamööda äh, kahele Euroopa äh, liikmesriikide parlamendi liikmele ja siis äh, ühele Euroopa Parlamendi liikmele, kuni sõnasoovijate nimekiri on lõppenud. kõik need liikmesriikide parlamentide liikmed, kes soovivad sõna, täitke vastav vorm ja selle vooru kohta ja andke meie saali teenindajatele see vorm. võib-olla saali teenindajad näitaksid, kus nad on, tõstke oma käed üles siin, saali teenindajad, palun. andke siis äh, oma kaardid, äh, sõnasoovi taotlused äh, saali teenindajatele, kui soovite sõna. sellest lähtuvalt koostatakse sõnasoovijate nimekiri ning äh, Euroopa Parlamendi liikmed võivad tavapäraselt äh, sõna küsida, nagu nad on harjunud, nad võivad tõsta käe ja anda mulle lihtsalt märku, et nad soovivad sõna, tavaliselt äh, meie töö käib nii siin Euroopa Parlamendis. ja siis sõltuvalt sellest, kui palju sõnasoove on, võib-olla oleme me sunnitud teie sõnasoo-, sõna, kõnevõtu aega piirama aga muidu on kõneaeg kõigile umbes kaks minutit, ma tean, mina rääkisin küll praegu väga pikalt, aga teie sõna, teie kõneaeg on äh, umbes kaks minutit, nii et palun proovige sellega ka piirduda. me teame, et liikmesriikide parlamendides tavaliselt äh, on sõnavõtud pikemad, aga meil siin on selline kõneaja piirang paraku. ja enne, kui arutelu juurde läheme anname sõna äh, minister Carmelo Abelale, kes äh, meie selle vooru mõttevahetuse sisse juhatab. palun, Carmelo. suur tänu, lugupeetud äh, esimees, kallid liikmesriikide parlamentide kolleegid kallid Euroopa Parlamendi kolleegid, iseäranis kodanikuvabaduste komisjoni liikmed, kallis volinik, lugupeetud daamid ja härrad, tere hommikust teile kõigile! ning suur tänu ka selle lahke kutse eest, härra esimees, siia teie komisjoni parlamentidevahelisele kohtumisele. kui me räägime varjupaigast, siis Euroopa Liit seisab silmitsi tõsiste väljakutsetega. üks nendest väljakutsetest on suur vajadus äh, tulevikule suunatud tugevate lahenduste järele ning nende lünkade ning nõrkuste kõrvaldamisele, mida äh, kriis on välja toonud meie ühises varjupaigasüsteemis. on selge, et meie praegune õigusraamistik ei äh, suuda meie varjupaigasüsteemi praeguste vajadustega toime tulla. ja seetõttu toimuvad praegu arutelud seitsme seadusandliku ettepaneku üle, mis siis, kui need lõpuks vastu võetakse, kujutavad endast Euroopa varjupaigasüsteemi reformi. see pakett ei ole mitte ainult ambitsioonikas, sellepärast et tegemist on nii arvukate ettepanekutega, vaid see on ka sisuliselt väga muljetavaldav reform. Need muudatusettepanekud, mille kohta komisjon on ettepaneku teinud, äh, hõlmavad ümberpaigutamise süsteemi, nende inimeste suhtes, kes vajavad rahvusvahelist kaitset. Malta eesistujariik usub sellesse kontseptsiooni. ma arvan, et oleks viga, kui selline mehhanism äh, loodakse nii, et see toob kasu ainult nendele liikmesriikidele, kes praegusel hetkel kannatavad ebaproportsionaalse rändesurve all. rändevood muutuvad, surve muutub ja samamoodi muutuvad ka varjupaigamustrid ülemkogu järeldused äh, detsembrikuust, mis käsitlesid äh, Dublini ettepaneku solidaarsust, andsid meile selge mandaadi jätkata läbirääkimiste protsessi. selle eesmärgiks on saavutada konsensus meie eesistumise jooksul. me peame looma sellise süsteemi, mis on vastupidav ka tuleviku äh, survete korral ja see süsteem peab tuginema solidaarsusel ning võrdsel vastutuse jagunemisel. see süsteem peab olema ka poliitiliselt vastuvõetav. mõned liikmesriigid on kehtestanud oma reservatsioonid, aga kui need kõrvale jätta, siis üleüldiselt oleme me rahul mitteametliku justiits- ja siseasjade nõukogu aruteludega eelmisel kuul Maltas. ma arvan, et astusime olulise sammu õiges suunas, hoolimata sellest, et tööd on veel palju arutelud Euroopa Parlamendiga on juba alanud äh, selle, selles osas, mis puudutab Euroopa Varjupaigaametit. me peaksime andma endast parima, et see uus amet toimiks äh, nii kiiresti kui võimalik. nüüd on meil Euroopa piiri- ja rannikuvalve, äh, millel on tugev mandaat ning ka varjupaiga vallas on meil vaja samasugust arengut sellisel juhul on ametil võimalik tulevikus aktiivsemalt tegutseda ning paremini pakkuda vajalikku toetust liikmesriikidele. nõukogus on saavutatud nii mõndagi ka Eurodoki ettepanekuga. hoiame ka parlamendis tehtaval tööl silma peal ning oleme valmis selle ettepaneku üle koostööd alustama nii kiiresti kui vähegi võimalik ja selleks, et meie arutelud oleksid voolujoonelisemad ja kiiremad nende tekstide osas, mis on omavahel seotud ja mis puudutavad kvalifikatsioone ja äh, varjupaiga menetlust, vastuvõtutingimuste menetlust, Dublini menetlust ning Euroopa Liidu ümberasustamise ettepanekut, on eesistuja kehtestanud automaatse süsteemi selleks, et äh, erinevaid doku-, erinevates dokumentides esinevaid ühispunkte ühiselt arutleda, et lõppettepanek oleks sidus ning tasakaalustatud. eesistuja on määratlenud kolm teemat, mis praegusel hetkel tehnilisel tasandil aruteludes on, nimelt sekundaarsed liikumised ning kuritarvitamise piiramine, teiseks varjupaiga taotlejate sotsiaalmajanduslikud õigused ning rahvusvahelise kaitse saajate sotsiaalmajanduslikud õigused ning erivajadustega inimestele pakutavad tagatised. ühise Euroopa varjupaigasüsteemi reform on Malta eesistuja jaoks prioriteet. me püüdleme selle poole, et saavutada nii palju kui vähegi võimalik oma kuuekuulise eesistumise ajal. aga selge on ka see, et nii nagu asjad praegu on kujunenud, on väljakutse suur, sest et liikmesriikide positsioonid ja seisukohad on sellised, nagu on. meil eesistujana on probleem ja Euroopa Liidul on probleem. see on probleem, väljakutse, millega peame tegutsema otsusekindlalt ning lõplikult. ma ei tahaks meie eesseisva väljakutse tähtsust ja ulatust alahinnata, aga meie anname endast parima, et oma eesmärki saavutada samas selge on see, et ükski eesistuja üksinda toime ei tule. kõik liikmesriigid vastutavad apu, edu eest. me jääme lootma teie toetusele, ainult teiega koos on meil võimalik saavutada jätkusuutlik, tõhus, ühine Euroopa varjupaigasüsteem. seekord õnnestub meil oma kodanikele tõestada, et Euroopa Liit on oma ülesannete kõrgusel ning Euroopa Liit noh, on valmis jälle järjekordse väljakutse seljatama. suur tänu, olen valmis kuulama teie märkusi ja vastama teie küsimustele ning rääkima põhjalikumalt sellest ülesandest, millega me oma eesistumise ajal silmitsi seisame. aitäh! suur tänu, lugupeetud minister, oleksin pidanud mainima, et meil on tegelikult kolm äh, vooru ja nendel on erinevad juhatajad, kodanikuvabaduste komisjoni kogenud liikmed. nii et äh, infot saab veel põhjalikumalt nende voorude käigus ning täpsustan seda hiljem. nüüd äh, annan rõõmuga sõna volinik Dimitris Avramopoulosele, Euroopa rände, siseasjade ja kodakondsuse volinikule, kellel on võimalik äh, nüüd siis viia kurssi Euroopa Parlamendi kodanikuvabaduste komisjoniga liikmesriikide parlamentide esindajaid sellest, kuhu on nende tähtsate teemadega komisjonis jõutud. palun, Dimitrios. suur tänu, Claude, tere hommikust kõigile! austatud Euroopa Parlamendi liikmed, lugupeetud daamid ja härrad, kallis Carmelo, tere tulemast Brüsselisse! kõigepealt Claude ja Kodanikuvabaduste Komisjoni liikmed, suur tänu teile selle võimaluse eest osaleda parlamentidevahelisel kohtumisel. mul on suur au siin täna teie ees olla. liikmesriikide parlamentide liikmed, Euroopa Parlamendi liikmed on kõik üheskoos kokku tulnud selleks, et rääkida väga delikaatsest teemast. meie ühisest võtmeprioriteedist, ühise varjupaigasüsteemi reformist ma arvan, et selleks, et ühise varjupaigasüsteemi reform oleks edukas, on vaja avatud ning konstruktiivset mõttevahetust Euroopa Liidu ning liikmesriikide õigusloojate vahel. see on möödapääsmatu, ilma selleta ei ole meil võimalik tagada seda, et meie kodanike mured, meie kogukondade mured saavad käsitletud nii nagu kord ja kohus meie otsustusprotsessi kõikides osades varjupaigakriis on meile õpetanud seda, et ainult liikmesriikide tasandi meetmetest ei piisa. ei piisa mitte üheski liikmesriigis. ja kindlasti mitte ei piisa selleks ka Euroopa Liidu kui terviku jaoks. killustatud äh, natsionalistlik lähenemine võib ainult ohustada Euroopa projekti. seetõttu oleme pidanud äh, hakkama üle vaatama kõike seda, mida me oleme võtnud enesestmõistetavana. Schengen, Euroopa väärtused on sattunud ohtu. kõik liikmesriigid peavad äh, koostööd tegema, et solidaarsuse vaimus ning jagatud vastutuse vaimus selle väljakutsega tööd teha. meil on vaja rohkem Euroopat, ilma selleta ei saa, kui me tahame kaitsta Euroopa Liidu välispiire kui me tahame, et meie varjupaigasüsteem toimiks nagu kord ja kohus ning aitaks neid, kes tõesti abi vajavad, kui me tahame inimkullerite võrgustikud äh, lammutada ning äh, paremini saata tagasi ebaseaduslikke sisserändajaid. seetõttu oleme langetanud otsuse kõikehõlmava lähenduse, lahenduse ja lähenemisviisi jaoks äh, rändeküsimustes. praegusel hetkel lepitakse kokku ühisküsimustes, neid juba rakendatakse, kriisikeskused on paika pandud, meil on ümberpaigutamise, ümberasustamise süsteemid, tehakse pingutusi selleks, et ebaseaduslikke sisserändajaid tagasi saata ning tõhusamat koostööd teha kolmandate riikidega rändajate vastuvõtmise küsimuses. kõikehõlmav poliitiline raamistik on paigas selleks, et inimkullerlust peatada. Europoli andmetel kasutavad inimkullerid ära meie varjupaigasüsteemi. saatjate alaealiste arv kasvab paljud saatjate alaealised lähevad pärast kohalejõudmist kaduma ning võivad sattuda inimkaubitsejate võrgustike ohvriks. ümberpaigutamine tugineb kõikide liikmesriikide ühisele vastutusele ja solidaarsusele. see näitab, et meil on ühised väärtused ning äh, see eeldab tihedat koostööd kõikide asjaosaliste vahel kõikidel tasanditel. ümberpaigutamise protsessi kiirendamine on hädavajalik. tuleb pingutada rohkem äh, kõikides liikmesriikides selleks, et ümberpaigutamise määra kiirendada, suurendada, sealhulgas äh, ka alaealiste, saatjate alaealiste ümberpaigutamist. ühise varjupaigasüsteemi kolmas reform, mille üle te täna siin mõtteid vahetate, on lahutamatu osa sellisest kõikehõlmavast lähenemisviisist meie süsteemil on struktuurilised nõrkused, mis äh, kriisi ajal väga selgelt välja tulid. seda hoolimata sellest, et äh, teisest reformist ei ole palju vett merre voolanud. endiselt on liikmesriikide olukordade vahel väga suured erinevused, menetlused on erinevad vastuvõtutingimused, mida pakutakse varjupaiga taotlejatele, on erinevad. varjupaiga taotluste vastuvõtmise ning äh, rahvusvahelise kaitse pakkumise tingimused on erinevad ja kõik sellised erinevused aitavad kaasa teisestele liikumistele ning äh, varjupaiga, äh, meeldivaima varjupaiga koha valimisele varjupaiga taotlejate vahel, seetõttu on mõningatel liikmesriikidel väga ebaproportsionaalselt suur kooru, koorem. Euroopa Liidul on vaja tugevat varjupaigasüsteemi, mis tugineb solidaarsusele ning õiglasele vastutuse jagamisele. Euroopa Komisjon teeb ettepaneku kehtestada selline süsteem, mis tooks liikmesriikide varjupaigasüsteemid üksteisele lähemale. see aitaks luua suuremat usaldust liikmesriikide vahel. vastastikune usaldus on absoluutselt hädavajalik ja mitte ainult selleks, et süsteemi tõhusamaks muuta, vaid ka selleks, et tagada võrdne ning väärikas kohtlemine kõikidele varjupaiga taotlejatele kogu Euroopa Liidus meie teeme ettepaneku, et selles süsteemis peaks olema terve rida elemente, mis aitaksid Euroopa lõimimist suurendada. seda teeme ühtlustamise kaudu, äh, varjupaiga taotluste süsteemide lähendamise kaudu ning äh, varjupaiga taotlejate võrdse õiglasema jagamise kaudu liikmesriikide vahel selle kolmanda reformiga teeme ettepaneku sellise süsteemi kohta, kus menetlused ning ajakavad oleksid voolujoonestatud. taotlejate õigused peaksid olema piisavalt tagatud kogu menetluse käigus ning rahvusvahelise kaitse tagamise kriteeriumid saavad ühtlustatud me kanname hoolt selle eest, et varjupaiga taotlejaid kohetat-, koheldakse võrdselt ning neile pakutakse piisavaid vastuvõtustandardeid kogu Euroopa Liidus. oleme tegelenud ka teiseste liikumiste ning kuritarvitamisjuhtudega me teeme ettepaneku selle kohta, et kehtestatakse asjakohalised sanktsioonid menetluste kaudu, vastuvõtutingimuste kaudu, juhul kui varjupaiga taotlejad oma kohustusi ei täida teeme ettepaneku süstemaatiliselt kasutada vastuvõtlikkust, vastuvõtu äh, ning kiirmenetlust. selle reformi edu sõltub sellest, kas meil on solidaarsusmehhanism või mitte. meie jaoks on see hädavajalik komponent ning seetõttu on meil äh, vaja õiget äh, jaotusmehhanismi ning äh, Dublini süsteemi ülevaatamist. selleks, et me saaksime kõik nautida Euroopat, kus ei ole sisepiire, on meil vaja Dublini süsteemi, mis oleks selge, prognoositav ning tõhus. selged teemad, eeskirjad sellise süsteemi äh, kohta, mis võimaldavad kiire juurdepääsu varjupaigasüsteemile, kuid kus on ka sanktsioonid äh, rikkumiste kohta ka sekundaarsete liikumiste kohta. tõhus süsteem, õiglane süsteem, süsteem, kus on eeskirjad täpselt paigas, süsteem, kus e-, eeskirju saab kohe rakendada ka äh, erakorraliste juhtumite puhul, on vajalik. mõningad äh, meetmed peaksid olema kohustuslikud kõikidele liikmesriikidele. meie ei taha sellist süsteemi, mis halva rakendamise või oma olemuse tõttu paneb väga mõned liikmesriigid väga suure surve alla ning mis soodustab ebaseaduslikku liikumist. me tahame hoopis sellist süsteemi, kus on korrapärased sissepääsuteed ning õiguspärased sissepääsuteed Euroopa Liitu. seetõttu tahame luua Euroopa Liidu ümberasustamise raamistiku, et oleks võimalik Euroopa Liitu siseneda ka turvaliselt ning äh, õiguspäraselt, juhul kui tegemist on rahvusvahelise kaitse taotlejatega. Euroopa ümberasustamise raamistik aitab liikmesriikide tavade vahelisi erinevusi vähendada Euroopa Liit on selle tulemusena tugevamal positsioonil maailma tasandil ning äh, saab rääkida ühel häälel. nii tegutsedes äh, on meil pa-, ka paremad võimalused veenda meie rahvusvahelisi partnereid äh, vastutust äh, jagama ning osa oma kanda võtma. liikmesriigid aga peavad näitama üles poliitilist tahet ühise Euroopa varjupaigasüsteemi reformi elluviimisel, iseäranis Dublini süsteemi reformi elluviimisel komisjon on teinud ettepaneku reformi kohta, mis mitte ainult ei muuda praegust süsteemi tõhusamaks, vaid muudab seda ka õiglasemaks ja see on väga tähtis. me peame saavutama tõelise solidaarsuse oma rändevoogude haldamise protsessis. ma loodan, et õige pea jõuame me ühise arusaamani selle kohta, milline peaks olema Euroopa tuleviku varjupaigasüsteem. me peaksime toetama Malta eesistujat. et Malta eesistuja saavutaks oma eesmärgi kõikehõlmava, kõikidele liikmesriikidele sobiva solidaarsusmehhanismi, mis on äh, prognoositav ning mis tagab seda, et ükski liikmesriik ei jää üksinda. me jääme lootma ka Euroopa Parlamendi toetusele, nii nagu me oleme teinud kriisi algusest peale. me oleme veendunud, et te töötate nii kiiresti kui vähegi võimalik erinevate teemade kallal meie kodanikud ootavad õigusega, et nende esindajad nüüd tegudele asuvad. on aeg nende ettepanekute kallale töö, kallal tööle asuda. kallid kolleegid, ränne kui nähtus vajab strateegilisemat, kõikehõlmavat ning positiivsemat lähenemisviisi. ränne võib tuua palju kasu ning on toonud palju kasu Euroopa Liidule ning igaüks meist peab muutma äh, rände võimaluseks. meil kõigil on selles mängida oma roll, me saame aidata poliitikat kujundada, meie poliitilised sõnavõtud on olulised, äh, töö äh, kohu, kohalike ning piirkondlike kogukondadega. kõikide sidusrühmade kaasamine on vajalik, me peame kuulama, mida meie kodanikud ütlevad, peame kandma hoolt ka nende vajaduste eest, kes vajavad kaitset. Euroopa võib sellisel moel muutuda jõukamaks, sidusamaks, kaasavamaks ühiskonnaks ning äh, selle aluseks on lõimimine. mida kiiremini sisserändajad ning äh, varjupaiga taotlejad oma kohaliku kogukonda lõimitakse, seda rohkem saavad nad aidata kaasa meie ühiskonna äh, viljakuse ning jõukuse suurendamisele me saame seda teha, tehes koostööd kohalikul, piirkondlikul ning Euroopa Liidu tasandil. suur tänu tähelepanu eest! suur tänu, härra volinik, ja nüüd siis äh, küsimused ja kommentaarid, kõigepealt kaks liikmesriikide parlamendiliiget, siis üks Euroopa Parlamendi liige suur tänu, et te täitsite oma vormid, saatsite need siia, sellest on tõesti palju kasu. meil on äh, siis teie nimed ja teie päritoluriigid. kõigepealt Dominik Tarzinski Poolast, palun. Where is uh, Mr Tarzinski? härra Tarzinski. Please go um, ahead for two minutes. Yes, thank you, thank you, chairman. Um, I have got a question about the suur aitäh! mul on küsimus kogu selle reformi idee kohta. ma saan aru, et selle pealkiri on, tähendab, et me oleme valmis reformideks, väljakutseteks. kes siis tegelikult nendeks väljakutseteks valmis on? millisteks väljakutseteks me valmis oleme? sest reform ise ei ole piisav ma tahaksin teada, kui paljud teist on teadlikud sellest, et äh, terrorirünnakud äh, Pariisis olid seotud kahe inimesega, kes olid saamas äh, oma asüülitaotlusele heakskiitu, seda ei mainita. aga see, mis juba on toimunud Euroopas, on toimunud just sellepärast, et meil on varjupaiga taotlejad olnud. meil olid inimesed, kes lubage mul palun lõpetada, see on fakt. see on fakt. küsimus ei ole selles, mis hakkab juhtuma, küsimus on selles, mis juba on toimunud. ja sellepärast ma tahaksin küsida, missugusest reformist me siis räägime? kas meie kodanikud on kaitstud nende reformide tõttu? me ei räägi sellest, mis võib-olla võiks tulevikus juhtuda, me räägime sellest, mis reaalselt on toimunud. terrorirünnakutest ja reaalsest ohust Euroopas aitäh! see oli kena niisugune õrn sissejuhatus. arvestades, et meil on siin äh, liikmesriikide parlamendisaadikud ka esindatud, siis sellised sõnavõtud on ootuspärased. järgmine kõneleja. aitäh! kõigepealt Dublin süst-, Dublini süsteemi kohta. Leedus parlament on seisukohal, et me peaksime praeguse Dublini süsteemi säilitama, kuid me oleme nõus sellega, et teatud muudatused ja modifikatsioonid on vajalikud selleks, et see süsteem efektiivselt toimiks. teiseks, me rõhutame, et on hädavajalik säilitada liikmesriikide kohustuste, eh, eh, mis on piiride kaitsmisel ja samuti varjupaigataotluste vahel. praegust süsteemi tuleb solidaarsuse ja koormuse jaotamise meetmetega täiendada. kuid igasuguse solidaarsusmeetmete rakendamine ei tohiks olla automaatne, sest iga olukord võib vajada spetsiifilisi meetmeid. otsused Äh, solidaarsuse osas peaksid olema äh, konsensuslikud, liikmesriikide roll on otsustusprotsessis väga oluline ja see peab olema tagatud. me oleme nõus sellega, et kõik liikmesriigid peavad solidaarsusmeetmetes osalema, aga iga liikmesriik peab saama ise otsustada, mil määral nad osalevad. solidaarsus on meetmete kogu, näiteks Leedu osaleb Äh, ümberasustamises. me oleme kõikide liikmesriikide seas kolmandal kohal ümberasustamise osas, kui me räägime kvoodi protsendist, mis meile on määratud. ja lisaks on väga oluline õiguslikke initsiatiive kasutada, et igasuguseid äh, tuleviku rändeprobleeme ennetada. aitäh, nüüd saab sõna proua Anna Komes Euroopa Parlamendist, palun. kõigepealt tahaksin öelda, et enamus terrorirünnakuid, mis on Euroopa Liidus toimunud, on äh, seotud kohaliku äh, terroritegevusega, tegemist on Euroopa Liidu kodanikega. tegemist on poliitikatega, mis on Euroopa linnades segregatsiooni tekitanud ja viinud noored inimesed eh, selleni, et nad on vastuvõtlikud terroristlike rünnak-, grupeeringute kutsetele. me peame tegelema terrorivastase võitlusega, sest me peame kõigepealt rakendama seda, mis meil olemas juba on, seda õigusandlikku süsteemi. mul on küsimus saatjata alaealiste kohta. volinik mainis neid ja tõsiasi on, et me ei abista piisavalt saatjata alaealisi, nad on seetõttu ohus, vaid me tekitame ohtu ka iseendale, sest tegelikult me jätame need noored inimesed organiseeritud kuritegevuse kätte, muuhulgas ka terroristide kätte ja see on teema, millega ei ole liikmesriigid piisavalt tegelenud ja meil oleks vaja Euroopa Komisjoni poolset plaani, et tegutseda. samuti oleks meil vaja piisavalt tähelepanu pöörata haavatavatele inimestele ja erivajadustega inimestele, sest põgenike ja varjupaiga taotlejate hulgas on selliseid inimesi väga palju. meil on vaja ka plaani, kuidas liikmesriike abistada tagi-, tagamise, sellele, et me suudame tagada teiseste liikumiste vältimine ja sotsiaalsüsteemide toimimine, aga ennekõike on oluline solidaarsus, mis peaks olema igasuguse ümberasustamise poliitika aluseks. vaatamata nõukogu otsustele me siiski seda veel ei näe reaalsuses. ja nüüd on järjest kasvanud tendents oma vastutused liikmesriikidest kaugemale saata, meie Euroopa Liidust kaugemale saata, näiteks suhetes Türgiga. selles raamistikus ma tahaksin eesistuja ja samuti nõukogu seisukohti kuulda. meenutan teile, et meie kõneaeg on kaks minutit. see kehtib kõikidele kolleegidele. härra Jaroslav Pasko äh, Slovakkia Vabariigist, palun daamid ja härrad, me peame olema teadlikud sellest, et solidaarsus on vabatahtlik, meil igalühel peab olema õigus otsustada, kas me anname tudengitele eh, kõrghariduse saamiseks raha või mitte või me eraldame raha eh, nendele, kes vajavad oma tervishoiu eest hoolitseda või me anname seda vaestele, et nad püsi-, suudaksid elus püsida. igaüks saab ise otsustada, kas nad tahavad äh, abistada varjupaiga taotlejaid äh, kolmeks nädalaks elupaika pakkudes või, või kauemaks ajaks. seega minu meelest on väga vastuvõetamatu see, et keegi Brüsseli ametnik näeks äh, Euroopa liidu vabadele kodanikele ette neid kohustusi, mida nemad peavad täitma hakkama. millist abi nad peavad osutama? ma arvan, et härra volinik, te olete läinud kaugemale Euroopa Liidu kodanike vabast otsustusvõimalusest ja kui me seda teed jätkame ja ütleme kodanikele ja riikidele, kuidas nad peavad põgenikke aitama, siis olete teie need, kes lükkate inimesi Euroopa Liidust välja. sest kui nad tahavad teie äh, mudelid vastu võtta, siis nad hakkavad kaitsma iseennast komisjoni määruste ja regulatsioonide eest, mis on tulnud ilma nende soovide arvestamiseta. see tähendab, et me peame kuulama rohkem Euroopa kodanikke. suur aitäh! Okay. Okay, I'm, I'm really enjoying this uh.... see autentne liikmesriigi parlamendi õhustik on väga eh, innustav. kuid liikugem siiski edasi. Nicoleta Parik Rumeenias, palun. Nikoleta Paljut, palun, Rumeeniast. oleks pidanud mainima, et ka tõlge on meie koosolekul olemas, kasutage seda, kui soovite. poziitsiaa Rumuniei suur tänu, ma tahaksin tutvustada minu koduriigi Rumeenia seisukohta. Rumeenia toetab Euroopa Liidu praeguseid rändekavasid ja meile meeldiks, kui varjupaiga taotlejad, varjupaiga taotlejad saaks üle viia, tagades paremat koostööd, aga Euroopa Liidu partneritega väljaspool Euroopa Liitu ja ühine varjupaigasüsteem äh, Euroopa tasandil ning äh, vastutuse jagamine ka maailma tasandil oleks põhjendatud. Äh, meil, meie Rumeenias oleme valmis solidaarsuse vaimus teisi toetama, ehkki me ei ole kõige suurema rändesurve all. varjupaigasüsteem peaks olema ühtne ning äh, aitama äh, tagada solidaarsust liikmesriikide vahel ning äh, su-, peaks aitama suurendada kõikide liikmesriikide vastuvõtuvõimekust, kõik konsensusega vastu võetud ettepanekud peavad arvesse võtma kõikide liikmesriikide olusid. Euroopa Liidu välispiiride kaitse on väga oluline, selleks et meil oleks kõikehõlmav rändelähenemine Rumeenia jaoks on pikaajaline keht, kestev varjupaigasüsteem hädavajalik selleks, et ebaseadusliku rände vastu ning inimkullerluse vastu võidelda. me peame äh, aga samal ajal tegema tööd selle nimel ka, et, et sisserändajad ei lahkuks oma koduriikidest, ei võtaks ette seda ohtlikku teekonda samuti tuleb tagada kaitse haavatavatele inimrühmadele, sealhulgas alaealistele äh, ning äh, tuleb aidata kaasa poliitiliste konfliktide lahendamisele päritoluriikides. järgmisena saab sõna Euroopa Parlamendi esindaja. suur tänu, jätkan portugali keeles. austatud volinik endiselt peaministri äh, on räägitud sellest, et äh, Mare Nostrum, meie meri ei saaks äh, surmamereks. me oleme näinud viimastel aastatel rohkem surmasid Vahemerel kui kunagi varem. juba sellel aastal on suur hulk inimesi üle, üle, üle, üritanud üle Vahemere tulla ja protsent hukkunute osas on suurem kui varasematel aastatel. meil on vaja tõeliselt Euroopa ühist varjupaigasüsteemi, mis tõepoolest ka toimiks. selline üldine süsteem äh, põhineb äh, ühisel varjupaigaametil. me ei saa olemasolevate struktuuridega äh, arvestada, meil on vaja uut agentuuri, kes suudaks tagada selle, et liikmesriigid tõepoolest äh, teevad seda, milleks nad on ennast vabatahtlikult kohustanud. ja kõik see võib aidata kaasa uute seaduste kiiret vastuvõtmist ümberasustamise ideed illustreerivad seda, mis on tegelikult kriisi südames olevad probleemid. mõned asjad toimivad, mõned asjad ei toimi, aga härra minister, miks see ümberpaigutamine siiski reaalselt ei toimi? aitäh. nüüd Seraya Rodriguez Hispaaniast, palun. Eh, gracias, presidente suur tänu, juhataja. kolleegid. esmalt tahan öelda seda. kõige hullem asi, mida me saame teha, on see, et me ajame omavahel segi kurjategijad ja ohvrid. terrorismi peamised ohvrid on need inimesed, kes tulevad siia pagulastena. Nad tulevad äh, sealt riikidest terroristide äh, hirmu alt ja kui me püüame nüüd kriminaliseerida, kurjategijaks muuta pagulasi, siis see ei ole vastuvõetav ja see on viimane asi, mida me peaksime kuulma Euroopa Liidu tasandil liikmesriikide kohtumisel. me peame ju tegema koostööd komisjoniga selleks, et seda olukorda muuta. me peame tegema koostööd selleks, et luua tõeline ühtne Euroopa Liidu varjupaigasüsteem ja me peame muidugi vaatama, kuidas seda on võimalik teha, aga see olukord, mis meil on praegu, see on täiesti vastuvõetamatu ja hull. komisjon on püüdnud äh, rakendada rahvusvahelisi kokkuleppeid Genfi konventsioon viiekümne esimesest aastast äh, ja kolleegid on öelnud, et tegemist ei ole vabatahtliku mehhanismiga, see on siduv rahvusvaheline kohustus, mille me oleme liikmesriikidele endile võtnud ning Euroopa Liit, komisjon ja liikmesriigid, me kõik, kõigil on, me oleme kõik vabatahtlikult selle kohustuse võtnud, seega me peame seda ka järgima ja austama poliitikad, mille me oleme välja kujundanud, otsused, mille me oleme vastu võetnud, võtnud seoses ümberpaigutamisega, ümberasustamisega, pagulaste jagamisega. mõned riigid ei ole sellega üldse teinud, on sellele avalikult vastu olnud, nagu me ka selle koosoleku alguses kuulsime, ei kavatsegi seda teha. Nad venitavad meelega, nad takistavad komisjoni ja nõukogu tööd me peame mõtlema ka tulevikule, aga me peame mõtlema ka sellele, mida me saame juba täna ära teha me oleme läbi kukkunud mitte selles, et meil ei oleks ainult poliitilist tahet, vaid äh, me oleme läbi kukkunud oma rahvusvaheliste kohustuste täitmiseks, see ei ole tegelikult Euroopa kriis, see on ülemaailmne kriis ja ka Euroopa peab sellega tegelema, kuna see on juba ja meie tegevusetus on juba Euroopa Liitu kahjustanud, seega jah, me peame sellest rääkima, me peame rääkima ühisest varjupaigasüsteemist, aga me peame ka rääkima praegusest olukorrast ja sellest, kuidas see probleem lahendada. ja olgem ausad, see on meie kõigi probleem ma olen kuulnud, äh, kuidas kolleegid on siin sõna võtnud, on öelnud, et me oleme kõik tegelikult pagulased, kuna ähm, võib-olla võime kõik sattuda olukorda, kus me peame sõja eest põgenema ja just sellepärast loodigi viiekümne esimese aasta Genfi konventsioon, aitäh! suur tänu, vabandan, taimer ei läinud äh, tööle, aga saime teist väga selgelt aru. Paula Piller Rootsist, palun järgmisena. suur tänu, juhataja. tahaksin öelda, et väga lihtne on rääkida sellest, kui lihtne on seda probleemi lahendada, kui me teeme koostööd, aga ma ei ole kuulnud konkreetseid lahendusi või ideid, kuidas neid probleeme lahendada. Rootsi poolt me muidugi toetame mitmeid reforme, mida siin on esitletud, aga minu erakond, me ei ole oma valitsuse valitud poliitilise teega nõus Rootsi on äh, võtnud vastu väga palju varjupaigataotlejaid, äh, mitte ainult, äh, mitte otse üle Vahemere tulevaid, vaid just läbi teisese liikumise kaudu. aga me sellegipoolest ei toeta sellist üle-euroopalist ümberjagamisprogrammi. selleks, et mingisugune lõimimine toimiks, on vaja seda, et ühiskonnad ja riigid äh, mis peaksid tervitama oma uusi kodanikke, on valmis selleks, et neid tervitada ja et vabatahtlikult eh, omast vabast tahtest inimesed, eh, pagulased endi keskele võtaks. me ei saa sundida liikmesriike pagulasi vastu võtma, kui nad ütlevad, et nad ei ole selleks valmis. me peaksime välja mõtlema, kuidas eh, suurema koormusega Vahemere äärseid riike abistada selleks, et paika panna väga head süsteemid, et äh, esmalt äh, saabuvad inimesed äh, majutada, et meil oleks korralik kontroll selle üle, kes siia saabuvad, et kas neil on tõesti alust varjupaika saada või mitte. ja olgugi, et enamik pagulasi ei ole terroristid, siis me teame, et terroristid kasutavad neid auke ja tühimikke meie süsteemis ja kasutavad ära suuri rändevoogusid, me peame need äh, lõhed äh, kinni tõmbama, selleks et neid ei saaks enam kurjasti ära kasutada just äh, mitte ei peaks me töötama selle kallal, kuidas neid inimesi liikmesriikidesse ümber jagada, vaid peame vaatama, kes meile tulevad ja kuidas me saame aidata neid riike, kust need inimesed tulevad. aitäh! suur tänu! kolleegid, kõnelejad saavad sõna selles järjekorras, nagu nad on sõnasoovi avaldanud, sõna soovivad väga paljud äh, liikmed ja kui kõik selle sessiooni ajal kõnelda ei saa, siis äh, kanduvad sõnasoovijad üle järgmisesse sessiooni ja nüüd äh, Europarlamendi saadik Tanja Fajo, palun. suur tänu. kallid kolleegid, me oleme siin täna selleks, et arutada probleemide üle ja leida parimad lahendused nende inimeste jaoks, kes vajavad kaitset Euroopa vajab tõesti tõelist üle-euroopalist varjupaigasüsteemi, me kõik mõistame, et see, mis meie ümber toimub rändeküsimuses, on keeruline ja kui me püüame kriminaliseerida, nagu meie kolleeg ütles, pagulasi ja varjupaiga taotlejaid, see on väga häbiväärne ja see heidab valgust kõigile meie nõrkustele. me peame olema ambitsioonikad, kui me räägime varjupaigasüsteemist. me peame ümberpaigutamise ja ümberasustamise tõhusalt tööle panema ja me peame välja töötama Euroopa lahenduse. probleem ei ole ühes riigis, kui me ei tööta välja tõelist üle-euroopalist varjupaigasüsteemi, siis me võimegi oma Euroopa projekti Schengeni käest lasta. mitte ükski üks riik ei saa üksi äh, varjupaigasüsteemi tulevikku lahendada, seda ei lahenda ka taaskehtestatud piirid või üles ehitatud müürid. mis puudutab komisjoni ettepanekut seoses saatjate alaealistega, siis me teame, et strateegia aegus juba aastal kaks tuhat kolmteist selleks. mina sooviksin äh, eesistujalt ja volinikult teada, kas teil on kavas ka uus tegevuskava välja töötada, kus, mis sisaldaks konkreetseid meetmeid selleks, et saatjate alaealise, alaealiste küsimus saaks lahendatud. me teame, et on väga palju võimalusi, kuidas äh, kaotsi läinud lapsi ära kasutatakse, kuritarvitatakse, kuidas see puut-, on seotud inimkaubandusega, ma sooviksin selle kohta vastust ja raportöörina samuti äh, keskendun ma nendele küsimustele oma vast valminud raportis volinik Avramopolisega olen ma päri, me peame kohe taastama Schengeni oma endisel kujul ja ütlen seda seetõttu, et meil on endiselt eh, Schengeni sisesed piirikontrollid näiteks ka Sloveenia ja Austria vahel ja kui me töötame välja ambitsioonikat Euroopa lahendust, siis eh, ma arvan, et tänu sellele õnnestub meil ka Schengeni ruum taastada. suur tänu, Jack Madis-, Jaak Madisson Eestist, palun järgmisena. suur tänu, jätkan härra äh, oma riigikeeles, eesti keeles. siis äh, äh, ma tahaksin alguses ära markeerida, et äh, viisakas on siiski lasta kõnelejal lõpetada, enne mitte vahele segada, kui see ei kattu sinu enda ideoloogia või poliitiliste vaadetega. nii nagu kõik on siin siiski lugu, lugupeetavad üksteise vastu, siis ma eeldan ka lugupidamist nende arvamuste vastu, mis pole poliitiliselt korrektsed võib-olla kõigile. Äh, kui ma kuulsin väljendeid õiglane jaotamine, fair sharing, ja tõeline solidaarsus, true solidarity siis äh, mul tekib alati küsimus, et kes defineerib need mõisted. kas Euroopa Komisjon on see, kes defineerib liikmesriikidele, rahvusparlamentidele, et mida tähendab tõeline solidaarsus ja kus ei ole siis äh, päris solidaarsus? kes paneb paika definitsiooni, et me kõik kakskümmend kaheksa riiki täpselt ühtemoodi mõistame, saame aru, mida see tähendab? Äh, teine asi, kui me räägime pro-, vabatahtlikust jaotamisest, mida ütles ka Portugali esindaja, siis ma tuletaksin meelde, et näiteks Slovakkia ja Poola andsid antud otsuse Euroopa kohtusse ja see tulemus on tulemas alles sellel aastal Euroopa kohtust, et kas see oli vabatahtlik jaotamine tegelikult või see oli siiski nii-öelda vabatahtlikkuse sildi all sunnikvoot. ja, ja siin meil tuleb alati meeles pidada, et Euroopa Liit on loodud kui riikide liit, mitte liitriik. mida ma praegu näen Dublini reformi kavaga ja selle ohuga, on just nimelt see, et meil võib minna vastuolu paljude liikmesriikide põhiseadustega, mille alusel on see liigne föderaliseerumine, mis juba rikub riikide suveräänsusküsimust. ja siin tuleb meil tõsiselt arvestada liikmesriikide vabatahtlikkust ja iseseisvust otsustada oma migratsioonipoliitika üle. ja meil, me peame meeles pidama siiski ühte peapõhjust Brexitil, kuid mulle tundub, et mitmed Euroopa Komisjoni liikmed ja volinikud ei suuda siiski analüüsida põhipõhjuseid Brexitil, milleks oli just nimelt liigne sekkumine siseriiklikesse küsimustesse, sealhulgas migratsioonis. aitäh!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 see on vastuolus eh, Lissaboni lepinguga. lugegem palun eh, seda lepingut läbi, kuidas Euroopa Liit peaks toimima, seitsmekümne kaheksandas artiklis on kirjas, et rände puhul on võimalik erakordselt, ühekordselt asjasse puudutavate riikide puhul ajutisi meetmeid võtta, kuid pole aktsepteeritav äh, luua süsteemi, mis on vastuolus meie põhialusõigusaktidega. see on põhiline viga, mida praegu tehakse ja samas neid süsteeme, mida on juba ette nähtud, neid ei kasutata. Need kahe tuhande esimesest aastast pärit direktiiv ja määrus äh, käsitlevad põgenike teemat. Need, kes viitasid Genfi konventsioonile, tahaksin öelda, ma olen seda lugenud, aga see konventsioon ei kehti sellise mm, pagulaskriisi puhul, see käib üksikisikute kohta kui keegi taotleb äh, varjupaika, siis liikmesriikidel ei ole kohustust varjupaika pakku, vaadakem Genfi konventsiooni, vaadakem, kuidas äh, siseriiklikes õigustes seda on interpreteeritud. meil ei ole mõtet esitada väiteid, mis tõele ei vasta. meil on kogemusi sellega, kuidas endisest Jugoslaaviast üheksakümnendatel aastatel põgenikke vastu võtsime. me olime valmis solidaarsuseks. mina olen erakonnast, kes on valmis põgenikke vastu võtma, kui tegemist on inimestega, kes on ohustatud ja kes on nõus julgeoleku skriiningud läbi tegema. aga muu ei ole meie jaoks vastuvõetav. suur tänu. varjupaiga menetlus koos perekondade taasühendamise küsimusega, eh, see on eh, majanduspaguluse, majandusrände aluseks, inimesed põgenevad vaesuse eest, otsivad uusi võimalusi, paremaid võimalusi, aga neid ei hirmuta, neid ei ähvarda tagas, tagakiusamine. suurem osa inimesi, kes tulid üle Vahemere eelmisel aastal, tulid Sahara tagusest Aafrikast, riikidest nagu Nigeeria. ja selle probleemi teeb hullemaks see, et tagasisaatmisotsuseid ei täideta puuduvad piirikontrollid äh, ja de facto võimaldab see valida rändajatel riigi, kuhu nad soovivad siis lõpuks peatuma jääda. samuti ei toimi või toimib väga kehvalt ka Dublini mehhanism. kõik see õõnestab Euroopa varjupaigasüsteemi usutavust maksumaksja silmis see julgustab veel enam ebaseaduslikku rännet, on kasuks sellele, kes teenivad rändevoogude pealt. see seab samuti ohtu Schengeni ala tuleviku. varjupaigataotlejate ümberpaigutamine on ilmselgelt läbi kukkunud ja see ei ole lahendus. nüüd peame me lõpetama varjupaiga üks sobiva riigi otsimise, teisesed liikumised. näiteks liikmesriikidel peaks olema äh, mitte õigus, vaid kohustus äh, vastuvõetamatuks lugeda varjupaigataotlused nendest inimestest, kes on läbinud juba mõne muu liikmesriigi. rahvusvaheline kaitse, seda peab taotlema esimeses Euroopa Liitu sisenemise riigis. meil on vaja ühtlustamist eh, vastuvõtutingimustes, vastuvõt-, eh, varjupaigataotlustes, eh, selleks et vähendada inimeste soovi edasi liikuda. oleme näinud positiivseid samme selles osas komisjoni poolt samuti on oluline rõhutada ja suurendada varjupaigataotlejate endi vastutust, näiteks kohustust teha koostööd ja esitada õigeid isikuandmeid. suur tänu! Last... suur tänu, nüüd viimast korda saavad sõna kaks eh, liikmesriikide esindajat ja üks Euroopa Parlamendi esindaja ja siis palun volinikul ja ministril vastata nendele märkustele, millele nad saavad vastata. esmalt härra Francek Sloveeniast. suur tänu, jätkan sloveenia keeles. Že tretje leto poslušamo eh, to razpravo o azilnih sistemih, azil-. suur tänu me eh, oleme siia kokku tulnud, et rääkida sellel eh, tähtsal teemal sisseränne ja nii edasi mina olen poliitik, aga mitte ainult, ma olen ka äh, teadlane ja tegelikult praegu äh, ei ole meil äh, sellist arutelu nagu kord ja kohus. meil on riigid Itaalia ja teised, kes on juba aastaid pidanud selliste probleemidega silmitsi seisma. Kreeka, Austraalia, Austria, Rootsi äh, Äh, need on riigid, äh, kes on juba aastaid pidanud äh, rändevoogudega toime tulema, kellel on oma tavad välja töötanud, kes te-, töötatud, kes teevad koostööd organisatsioonidega, kes selles valdkonnas on tegevad. Sorry. Can I continue? I am really sorry, Mr Tšekk. vabandust, inglisekeelset tõlget ei olnud, ütleb esimees, võib-olla, võib-olla teeksite väikse kokkuvõtte sellest, mida te ütlesite alguses? nüüd peaksin iseenda jutu ära tõlkima, küsib härra Trtšek. No, don't speak, speak your... olen veendunud, et teie inglise keel on küll suurepärane, aga rääkige ikka omaenda keeles. tehke lihtsalt äh, sissejuhatust alguses, algusest ning alustagem siis äh, uuesti. väike tehniline probleem oli lihtsalt meil inglisekeelse tõlkega. Can we start again? kas ma võin nüüd pihta hakata? jah hakkan siis uuesti algusest pihta. Äh, Sloveenia keeles. Äh, ühesõnaga mm, Äh, kolmandat aastat toimub äh, praegune arutelu äh, ja ühelt poolt on meil need riigid, kes on juba aastakümneid olnud selliste probleemide vallas tegevad, Itaalia, Saksamaa, Austria, Rootsi, need on riigid, kellel on palju kogemusi selles valdkonnas, kellel on vabaühendused, kes teevad koostööd teiste organisatsioonidega ja nii edasi ja teiselt poolt on siis need riigid, kes ei ole rändeproblemaatikaga veel niiviisi kokku puutunud ja minu riik sealhulgas. ja äh, seejärel tekib selline käitumine, äh, mis, mis ei ole üldsegi vastuvõetav, me, me kriminaliseerime äh, sisserändajaid ja me suu-, katsume neid inimesi ise suruda organiseeritud kuritegevuse teele. nii see on paraku, eks ole. mina Äh, ei näe, et äh, siin toimuks tegelikult tõeline mettevahetus, tõeline äh, arutelu ja ma tahakski teada, mis on poliitikute ülesanne sellises olukorras? mis on meie, meie töö Facebookist, Twitterist, säutsuda, kritiseerida kõike ja lihtsalt jätkata elamist nii nagu, nagu alati, nagu midagi ei juhtukski? see kõik, sellel kõigel on poliitilised tagajärjed Euroopa Liidule, terrorism samuti. mina olen ka oma koduriigis parlamendikomisjoni liige, selle komisjoni liige, kus me tegeleme ka luureorganite küsimustega. aga kõige selle tulemusena on meie süsteem hakanud lihtsalt kokku varisema paraku. ja ma ei tea, kas, kas nüüd me liigumegi õiges suunas, vaadake, Trump valiti Ameerikas presidendiks, tema algatused, võib-olla siis pärast selliseid samme peaksime hakkama mõtlema, eh, mis on kõik, kõigi selliste arengu, eh, arengute põhjused ja me ei peaks ultra parempoolseks minema ja ütlema, et kõik on nende barbarite süü, kes siia tulevad. ei, sugugi mitte, me peaksime olema realistlikud. ma arvan, et eh, kõigepealt siiski peaksime omaenda teemonitele silma vaatama. ja iseennast reformida, me räägime siin küll solidaarsusest, aga äh, praktikas, kus see solidaarsus praktikas on äh,? sallimatus äh, saab üha suurema hoo sisse ja me kõik vastutame selle eest. suur tänu, Soome äh, kolleeg, kaks minutit, palun. austatud juhataja, omal ajal töötasin ise kaksteist aastat varjupaiga taotlejatega, enne kui minust sai parlamendiliige ja nende kogemuste kaudu ma panin tähele, tähele, selgub, et, et suurem osa nendest tulijatest ei ole tegelikult põgenikud, nad ei tule piirkonnast, kus on sõda või mõned muud konfliktid, suurem osa varjupaiga taotlejatest olid teele asunud selleks, et saavutada paremaid elam-, liikumistingimusi ja ja need peavad kinni maksma siis äh, Euroopa Liidu elanikud. kui me vaatame, kuidas rahvastik kasvab Aafrikas, äh, siis me peame tõdema, et äh, et meie praegused tavad varjupaiga taotlejate käsitlemisel ei ole jätkusuutlikud. selline ränne ei ole mingi rikkus, nagu siin väidetud on see, mida me ühiselt te peame tegema, on hoopis see, et me peame jagama teavet päritolupiirkondades selle kohta, et ei ole mõtet võtta ette seda pikka ohtlikku äh, teekonda äh, Euroopasse ja samas tuleb takistada ka Aafrika rahvaarvu kasvu, sellepärast et see rahvaarvu kasv Aafrikas on kõigi äh, meie probleemide allikaks ja kui me seda ei tee, siis tekitame täiendavaid probleeme iseendale ja teistele you. Um, and... suur tänu ning Euroopa Parlamendi saadikutest eh, proua Wikström järgmisena. proua Ernst eh, saab sõna juba järgmises sessioonis, eh, kui oled sellega nõus. proua Wikström siis järgmisena saab sõna ja siis anname sõna volinikule ja ministrile jah, suur tänu, mul on väga hea meel, et meil on täna võimalik arvamusi vahetada rahvusparlamentide liikmetega olen Dublini määruse reformi raportöör ja väga kurb on, et ma pean ütlema välja asju, mis peaksid olema iseenesestmõistetavad. esiteks, kõik Euroopa liikmesriigid peavad järgima Euroopa õigust. Euroopa Liit ei ole Rootsi laud, kust saab ise valida, milliseid seaduseid järgida ja milliseid mitte. ja mis puudutab solidaarsust, mitmetes sõnavõttudes on räägitud vabatahtlikust solidaarsusest. minu küsimus miks peaks see siis kohalduma ainult äh, pagulaste vastuvõtmisele? äkki kohaldaksime seda vabatahtlikkuse põhimõtet siis ka näiteks Euroopa Liidu eelarvele või keskkonnaküsimuste korral? miks just see poliitikavaldkond eraldatakse ja siin rõhutatakse vabatahtlikkust, kas mitte panus Euroopa Liidu äh, eelarvesse, Euroopa Liidu eelarve äh, Äh, kuhu on suunatud, kuhu me kulutame maksumaksjate raha, ka seda peaksime valima. meil on vaja solidaarsust ja koostööd kõiges, kaasa arvatud äh, ühises varjupaigasüsteemis ja see ei tohiks kunagi olla erandiks. meil on õnnestunud äh, Rahandusliit luua, me oleme peaaegu saavutanud ka Energialiidu loomise, see või-, võtab kahjuks veidi veel aega, aga peaaegu oleme ka sinna jõudnud. miks siis on nii võimatu kokku panna äh, lõpuks ometi äh, varjupaiga süsteemi ühtset liitu, see peaks olema iseenesestmõistetav, et meil see on, järgmises sõnavõtus tulen selle juurde tagasi, aga püüan olla siis poliitiliselt korrektsem, aitäh. suur tänu, Cecilia. nüüd meil on umbes kümme minutit veel aega et anda sõna volinikule ja ministrile. härra volinik, kas sooviksite esimesena vastata, palun? Thank you, eh, Claude, I don't suur tänu! ma ei hakka varjama, mõningad küsimused ja märkused olid eh, üsna intrigeerivad. see tuletas mulle meelde eh, mu varasemat elu liikmesriigi parlamendi liikmena, aga siin oleme me Euroopa Parlamendis. ja tahaksin küsida kõikidelt parlamentide liikmetelt. et ähm, palun, kas te oleksite suutelised oma riigi perspektiivist kaugemale vaatama? loomulikult ka teie riigi perspektiivi tuleb arvesse võtta, aga me ei ole selleks siia kokku tulnud, me oleme selleks kokku tulnud, et mõtteid ja ideid sün-, sünteesi tasandile tuua leida, kus on meie ühine nimetaja, see on meie kohustus Euroopa Komisjonis ja Euroopa Parlamendis. Euroopa Parlament on meie poliitikalisele tegevusele suurt toetust osutanud juba algusest peale ja tuletaksin teile meelde seda, et kui kriis Euroopa uksele soputas, olime me kõik äh, rabatud. see tuli meile kõigile ootamatult nii Euroopa Liidus kui ka liikmesriikides, aga oleme saavutanud mõndagi ja võime saavutada veelgi enam, kui ühiselt tegutseme kui austame solidaarsuse ning vastutuse aluspõhimõtteid. solidaarsus, jah. solidaarsust ei saa anda ja nõuda nagu ro-, võtta nagu Rootsi lauast või a la carte menüüst. kui te vaatate oma koduriigis välja antud sõnaraamatut, siis kindlasti näete, et sõna solidaarsus tähendab sama kõikides riikides, kõikides keeltes. me ei leiuta mingisuguseid uusi mõisteid solidaarsus on aluslepingutes täiesti selgelt sätestatud. Poola kolleeg süüdistas Euroopa institutsioone ning Euroopa Komisjoni, et me ei austa Euroopa kodanikke. see on väga äh, karm süüdistus, vastutustundetu süüdistus. meie oleme siin aluslepingute kaitsjateks. selleks olete te meid ametisse nimetanud, kas volinikena või Euroopa Parlamendi liikmetena. ja kodanike austus tuleb välja põhiõiguste austuse kaudu. isegi kui kodanikud ei otsustanud otseselt, äh, otsustasid äh, kodanikud siiski, et nende riigid liituvad Euroopa perega. austus, rahu ja demokraatia sotsiaalse ühtekuuluvuse vastu, stabiilsuse vastu on kodaniku austus. selleks, ega seda, et seda saavutada, on meil vaja ühiseid vastuseid. me tulime siia, et sellest ühiselt rääkida, teie saatsite meile sõnumi, et meil on vaja Euroopa tasandi reaktsiooni Euroopa tasandi probleemile meie püüamegi selle poole, aga üksinda me sellega toime ei tule, sellepärast et suurim vastutus lasub liikmesriikidel. nii et kõik koos, Euroopa institutsioonid, liikmesriikide valitsused ning erakonnad peavad tegutsema. kui keegi kodanikke ei austa, siis Äh, natsionalistid ja populistid, kes Euroopa väärtusi õõnestavad. ja nende eesmärgiks on Euroopa projekti lihtsalt õõnestada. aga nagu ma ütlesin, selleks olemegi me siia kokku tulnud. ja äh, vastupidine suhtumine oleks äh, Euroopa kodanike mitteaustamine. Te esitasite ka väikse, väga väga konkreetseid koda-, küsimusi selle teema kohta, mille, mida me täna siin arutame. aga kõigepealt äh, Poola Euro liikmesriigi parlamendi öö, äh, liige. kunagi ei tohiks ük-, patta panna öö, äh, terrorismi ja rännet. ainult üks terrorismirünnak oli selline, mille puhul öö, oli toimepanijaks keegi, kes ebaseaduslikult oli Euroopa Liidu piiri ületanud Saksamaa juhtumi puhul. kõik teised, nagu siin juba öeldi, olid nii-öelda meie oma koduterroristid. Nende pojad ja tütred, kes Euroopasse tulid nelikümmend aastat tagasi. ja see on ka probleemi juur. kas meil on õnnestunud neid integreerida, võime küsida endalt. kui me räägime rändest, siis peame rääkima ka äh, siseküsimustest meie ülesanne on raske. miks? sellepärast, et selline arvamus, et sisserändajad on automaatselt potentsiaalsed terroristid, vajab väljajuurimist. me tahame sõbralikku, vastuvõtlikku keskkonda neile, kes Euroopasse tulevad ja nemad peavad austama ka meie seadusi üle ühe koma kaheksa miljardi sisserändaja on ebaseaduslikult üle piiri tulnud, nemad seda ei teinud, aga nüüd oleme me võtnud meetmeid, meil on Euroopa piiri ning rannikukaitse, tehakse tihedat koostööd Itaalia äh, ametivõimudega, kriisikeskused on äh, täies töökorras ja kõik inimesed, kes tulevad Euroopa Liitu, need registreeritakse, neilt võetakse sõrmejäljed ja nii edasi ja nii edasi. nüüd jääb üle ainult rakendada ja rakendus on siis äh, liikmesriikide ametivõimude kätes julgeolek ning varjupaiga taotlejate aitamine käivad käsikäes. rände äh, haldamine ei toimi to,, toimu meie julgeoleku arvelt. ma võin teile kinnitada ja sellepärast olemegi oma välispiiride kontrolli tugevdanud ning me toetame liikmesriike ja aitame neil piire paremini kontrollida. oleme sisse viinud kontrollid tugevdanud kontrolle, kõiki sisserändajaid kontrollitakse, nad tuvastatakse täiel määral. ja siis veel, Euroopa surub peale kohustusi, öeldi siin. me pole sellega nõus, komisjon teeb ettepanekud reformi kohta. selle kohta, kuidas varjupaigasüsteemi äh, reformida. ning liikmesriigid saavad otsustada ühiselt koos Euroopa Parlamendiga selle üle. see on praegune asjade seis. proua Kommes tõstatas siin saatjate alaealiste küsimuse, ehkki ma sellest juba oma algses sõnavõtus natuke rääkisin. meie äh, tehtud ettepanekuga tugevdatakse menetluslikke tagatisi haavatavatele isikutele. lapse parimad huvid on meie jaoks kõige tähtsam erimenetlus, nagu näiteks äh, dokumentide kiirem läbivaatamine, on äh, äh, mõeldud saatjate alaealile, alaealisele õigustatud tingimuste täitmisel. ja meie ettepanek seoses vastuvõetavate vastuvõtutingimustega on seotud teiseste liikumiste taku, takistamisega ning äh, liikmesriikidega konkureerivate süsteemide äh, ühtlustamisega. olen nõus teiega, proua Fajon. olen seda Euroopa Parlamendis juba varemgi öelnud, jah. me peaksime olema ambitsioonikamad, teil on õigus alaealiste küsimuses ja iseäranis saatjate alaealiste küsimuses meil oli äh, novembrikuus väga viljakas mõttevahetus, kui rääkisime kaduma läinud lastest äh, Maltal. Te olite ka kohal ise. praegu teeme kokkuvõtteid kõikidest nendest varasematest konverentsidest ning püüame paika panna, milliste tegevuste kaudu on liikmesriikidel paremini võimalik hallata äh, üha suurenevaid äh, alaealiste rändevooga. ümberpaigutamine. ma olen äh, pettunud. aasta tagasi seadsime endale ülesande ümber paigutada sada kuuskümmend tuhat äh, sisserändajat. tulemused on viletsad. aga viimasel ajal on positiivse arengu märke, aga jah, ümberpaigutamist tuleb ellu rakendada. liikmesriigid peavad oma kohustusi täitma, sellepärast et see otsus, tuletaksin teile meelde, võeti vastu kõikide liikmesriikide poolt äh, poolteist aastat tagasi Luksemburgis. nüüd on aeg siis kätte jõudnud, et kõik peaksid rakendama asuma. kõik sisserändajad kes vastavad ümberpaigutamise tingimustele Itaalias ning Kreekas, tuleks ümber paigutada enne septembrikuud ning septembri lõpus peaksime tulema kokku uuesti ning vaatama, kas kõik liikmesriigid on oma kohustusi täitnud. Tšehhi parlamendi liikme äh, äh kommentaar ajutise kaitse kohta me ei ole teinud ettepanekut äh, äh, sellepärast, et meil on äh, et meil on segatud rändevood, ühelt poolt tõelised varjupaigataotlejad ja teiselt poolt ebaseaduslikud sisserändajad. meie tahame pakkuda kaitset ainult tõesti põgenikele ja see on kriisikeskuste prae, peamine töö praegusel hetkel me tahame kanda hoolt selle eest, et need, kes tulid üle piiri ja tulevad praegu üle piiri, ehkki väiksemal määral, märkimisväärselt väiksem, väiksemal määral, kõik, kes tulevad üle piiri, on potentsiaalsed äh, poliitilised äh, varjupaiga taotlejad, aga on ka teisi, kes on äh, ebaseaduslikud sisserändajad. kõik juhtumid vaadatakse koha peal läbi ja hoolimata sellest, et me ei ole saavutanud kõike, mida soovisime, oleme saavutanud nii mõndagi ning olukord on kontrolli all. aga kõik liikmesriigid peavad olema teadlikud sellest, et äh, ka neil on kohustusi. väga kerge on hakata Brüsselit kritiseerima. aga me kõik oleme tegelikult äh, üks osa Brüsselist. mis asi see Euroopa üldse on? me kõik oleme üks osa Euroopa süsteemist ja see üksteisele näpudega näitamine erakondade vahel, liikmesriikide vahel äh, tuleks kohe lõpetada. me kas tegutseme ühiselt äh, ja liigume tulevikud ühiselt või vastutame ühiselt äh, meie tuleviku läbikukkumiste eest, kui Euroopa projekt ohtu satub. meie kohus, nagu ma ütlesin, on kaitsta ja alal hoida meie väärtusi, meie aluspõhimõtteid ja äh, neid poliitilisi saavutusi, äh, mida me ühiselt äh, oleme saavutanud ja hoolimata sellest, et mõned arvavad, et majanduskriis on suurimaks ohuks Euroopa projektile, aga tegelikult on see rändekriisi haldamine, sellepärast et see kriis on seotud otseselt nende väärtustega, millele Euroopa projekt on üles ehitatud, aitäh! suur tänu, Dimitris! jah, te olete tõeline raskekaallane. aga aeg on meil paraku nakk, Carmelo. Te ei pea vastama kogu nõukogu nimel, vaid eesistuja nimel, nii et palun siis tehke mõned kommentaarid äh, lõppsõnavõtu kaudu katsun siis teha lühidalt, ütleb härra Abela. liikmesriigid peavad aru saama, et äh, ränne on väljakutseks kõigile liikmesriikidele ühiselt. mul on tunne, et viimaste kuude ja viimaste aastate jooksul öö, äh, olime me sellest aru saanud, aga paistab, et siiski seatakse seda küsimärgi alla ning ma arvan, et me kõik peame olema päri sellega ja ma arvan, et äh, me tegelikult oleksime pidanud juba olema päri sellega, nii et nimelt kõik liikmesriigid peavad kandma natukene koormast, et rände äh, probleemiga toime tulla. see on ühine väljakutse Euroopa Liidule, mitte mõningatele liikmesriikidele ja liikmesriigid ei saa valida täpselt, millal ja kas üldse vastutust äh, enda kanda võtta. me peame ikka ühiselt tegutsema. see on üks põhimõtteid, mille kaudu me saame rände kontrolli alla nii sise, äh, see rände kui ka välisrände. me oleme kuulnud siin erinevaid mõtteid, eri seisukohti, mis on väga iseloomulik nendele väljakutsetele, millega silmitsi seisame ja samasuguseid arutelusid on meil ka nõukogus, mõned äh, võib-olla kommentaarid siin olid värvikamad kui küll nõukogus ja volinik õigusega vastas nendele äh, kommentaaridele, aga nende väljakutsetega seisame silmitsi äh, igal pool äh,, nende raskustega ja sellepärast rõhutasingi oma sissejuhatavas sõnavõtus, et meie eesistujana anname endast parima, kuid ähm, meie saavutused ei sõltu mitte ainult eesistujast, vaid kõikidest liikmesriikidest. solidaarsus. solidaarsus on on küll võtmesõna, kuid äh, seda tuleb äh, tuua, seda tuleb muuta tegudeks ja solidaarsus ei saa olla a la carte põhimõttel, Rootsi laua põhimõttel, valikuline, nagu siin juba öeldi. ning äh, me peame kõik solidaarsust üles näitama. ma ei hakkaks seda siin mingisuguste omadussõnadega kirjeldama, tõhus solidaarsus või midagi muud. me peame lihtsalt ühiselt koos solidaarsed olema Äh, kuidas saab solidaarsus olla vabatahtlik, siis, äh, kui me oleme nõus, et meie, see on meie ühine projekt, siis see on nii. proua Fajon ütles, et me peaksime olema ambitsioonikamad. jah, võib-olla küll, aga kuidas me saaksime olla ambitsioonikamad, kui see, äh, mille kohta on ettepanek tehtud praegu, on juba väga raskesti vastuvõetav. selle osas on väga raske üksmeelt saavutada, kui ettepanekud oleksid veel ambitsioonikamad, kuidas siis konsensuseni jõuda? loomulikult olen nõus volinikuga, kui volinik ütles, et saatjata alaealised ning erivajadustega inimesed, millele, kellele viitas ka proua Koomes, on tähtis teema, kinnitan teile kõigile, et eesistuja peab neid teemasid tähtsaks äh, ning äh, vähemalt neljas praegu arutelul olevast ettepanekust on äh, need mõisted sees, need teemad sees, käsitletakse saatjata alaealisi, haavatavaid lapsi ja, ja nii edasi. ja võite olla kindlad, et me jätkame tööd selles valdkonnas, et tagada ka näiteks hoolekande või äh, hooldaja tava, hooldustavade äh, ühtlustamist. ümberpaigutamine. ümberpaigutamine on teema, mille puhul inimesed vaatavad meie poole, vaatavad, kas me oleme usaldusväärsed, kui me langetame oma otsuseid. ja kui me neid ei rakenda samas kahe tuhande viieteistkümnendal aastal otsustasime ümber paigutada kahe aasta jooksul sada kuuskümmend tuhat, praegu on äh, ümber paigutatud kaksteist tuhat. meie Euroopa Liidus otsustasime seda teha ja nüüd kõik liikmesriigid peavad oma kohustustest kinni pidama, kõik liikmesriigid peavad äh, olema oma kahe tuhande viieteistkümnenda aasta sõnade kõrgusel. meie siin eesistujana või Euroopa Komisjoni esindajatena saame tuletada meelde nendele liikmesriikidele, kes ei ole ümberpaigutamisega pihta hakanud või kes on seda teinud liiga aeglaselt, äh, et nad äh, kiirendaksid oma ümberpaigutamise protsessi Itaaliast ja Kreekast, teiselsed liikumised. see on jällegi üks teema, millest on siin räägitud ikka ja jälle. meie eesmärgiks äh, on teiseseid liikumisi piirata ning meie mitmed töörühmades käsitletavad ettepanekud seisad, sisaldavad sellekohaseid meetmeid. aga lõpetuseks, härra juhataja, väljakutsed, millega silmitsi seisame, need lõputud väljakutsed. peame tegelema päritoluriigiga seotud problemaatikaga, transiidiriikidega seotud problemaatikaga, proua Gomes mainis siin ka Liibüat, Liibüa loomulikult oli väga tähtsal kohal mitteametliku nõu-, nõukogu arutelude käigus äh, kolmandal veebruaril Maltal ja meie riigipead ning valitsusjuhid tegid oma avaldused selle kohta. ja kui eelmisel aastal ületas sada kaheksakümmend üks tuhat äh, inimest äh, Liibüa piiri Euroopa suunas siis tuleb teha koostööd Liibüa ametivõimudega ning tuleb aidata Liibüat, et Liibüa muutuks toimivaks riigiks taas kord. jah, välispiiride kontroll on väljakutseks, me oleme parandanud meie välispiiride kaitset. aga me peame pöörama tähelepanu ka rände siseaspektidele. ja seda me ei tee mõnikord piisavalt hästi. ümberpaigutamine üks nendest, on üks nendest siseaspektidest ja liikmesriikide tegevuses on ka teisi puudujääke äh, rändega seoses. kindlasti solidaarsus, Dublini reform on peamised teemad, millest tuleb siin rääkida. ja tegemist ei ole kerge aruteluga selle aasta jaanuaris toimusid meil, toimus meil kahepoolsete läbirääkimiste voor liikmesriikidega, püüdsime määratleda, millised on spetsiifilised probleemid liikmesriikides ning parandada Slovakkia eesistumise ajal koostatud dokumenti, et loomulikult ähm, see temaatika on väga põhjalik ning ma ei saa seda praegu ajapuudusel hakata üksikasjalikumalt äh, lahkama aga eks me sellega peame ühiselt tegelema ning äh, loodetavasti jõuamegi eesistumise lõpuks ka kompromissini. suur tänu, härra minister! ma tean, et te pidite oma kommentaarid kokku võtma, aga Malta on riik, kes mõistab, äh, mida tähendab solidaarsus ja volinikki äh, viitas sellele, et teie olete olnud suurema surve all kui keegi teine Euroopa Liidus on ja nüüd jätkame oma arvamuste vahetuse teise vooruga, äh, kus räägime Dublinist ja jaot-, õiglasest jaotamisest. suur tänu kõikidele sõnavõttude eest ja keegi just siin säutsus äh, Twitteris, äh, et siin toimub selline terve arutelu libekomisjonis, jah, eufemism, eks ole, me oleme äh, tegelikult siin Kodanikuvabaduste komisjonis avatud ja ausameel, meelse aruteluga äh, harjunud, me teame, mis liikmesriikides toimub. ning äh, nüüd annaksin sõna Cecilia Wikströmile, kes vastutab Dubliniga seotud küsimuste eest meie komisjonis ning asume rääkima ümberjaotamisest ning palun ärge siis saalist lahkuge, sest et jätkub järgmine tähtis aruteluvoor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 Dear colleagues, please be seated so that we can kallid kolleegid, võtke istet, et saaksime oma järgmise arvamuste vahetuse vooruga pihta hakata. There is a listening room uh, from a technical point of view I would like to inform you about. ma tahaksin teile öelda, et meil on ka siin kuulamise äh, ruum eraldi uh, selles samas uh, äh, ei, hoones ASB uh, Äh, ruum üks G üks, kõik, kes siia saali ei mahu, võivad sinna saali meie koosolekut kuulama minna. mul on suur rõõm tervitada teid siin äh, parlamentidevahelisel kohtumisel, kus käsitleme Euroopa ühise varjupaigasüsteemi reformi. nagu te teate, Dublini äh, määruse ülevaatamine on selle reformi üks nurgakivisid ning selleks, et et seda hästi teha, on meil vaja Euroopa Parlamendi liikmete ning liikmesriikide parlamentide eh, liikmete mõttevahetust, sest me tahame nüüd eh, õige lahenduse välja pakkuda, sest et eh, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal toimus esimene reform, seekord tahame siiski õige tulemusega oma töö lõpetada, nii et meie uus süsteem oleks vastupidav ja jääks kauaks kestma. kahe tuhande viiendateistkümnenda aasta areng näitab seda, et Dublini määrust tuleb reformida lihtsalt sellepärast, et see varises kokku ja nüüd äh, tuleb meil äh, teha järgmist, äh, kui vaatame ka seda, mida ütlesid mitmed sõnasoovijad eelmise vooru käigus, me peame suurendama Euroopa Liidu kodanike usku varjupaigasüsteemi, tugevdama ka rahvusvahelise kaitse taotlejate usaldust meisse ning me peaksime tagada, tagama ka selle, et äh, kõikides liikmesriikides oleks suurem usaldus, selleks tuleb suurendada äh, menetlust, tugevdada menetlust, eeskirjad peavad olema kõikidele selged, nii et neid saaks äh, ellu rakendada ning neid saaks austada. ja nagu ma olen juba oma raporti seletuskirjas äh, öelnud, Euroopa Liit on täna jõudnud ristteele, me peame valima õige tee, jõudma õige lahenduseni ning mõtlema teistmoodi, olema loomingulisemad, sellepärast et me ei saa jätkata äh, enam oma tööd, lähtudes lahjendatud kompromissidest ning ad hoc reageeri-, reaktsioonidest kriisiolukorras. sellele tuleb tulevikus lõpp teha. me oleme seda juba proovinud, oleme läbi kukkunud. ma ei pea siin mainima seda, mida paljud teie hulgast juba mainisite täna hommikul, nimelt äh, seda, kuidas saja kuuekümne tuhande inimese ümberpaigutamisega on läinud, see ei ole olnud eriti edukas protsess, see oli ad hoc reaktsioon kriisile, seekord aga me peaksime juba algusest peale asjad õigesti paika saama. ootan põnevusega teie sõnavõttu selle kohta, kuidas Dublini süsteem peaks toimima, mida me sellelt süsteemilt ootame, kuidas see peaks tagama meile kiiresti liikmesriigil, riikidel kuidas peaks aitama kiiresti liikmesriikidel varjupaigataotlused läbi vaadata ning äh, ta, kuidas see aitaks äh, kiire juurdepääsu tõhusale varjupaigasüsteemile. meil peaks olema ka toimiva alaline ümberpaigutamissüsteem, et äh, kõik liikmesriigid saaksid kriisiga toime tulla. minu ettepanekutega saad tut-, saate tutvuda minu raporti projektis, aga me oleme alles oma töö alguses praegusel hetkel ning äh, kõikide fraktsioonide kolleegid siin Euroopa Parlamendi kojas saavad nüüd selle üle järele mõelda ning esitada muudatusettepanekuid minu teksti kohta ning äh, teie sõnavõtud siin täna on äärmiselt teretulnud äh, ning aitavad äh, meil tulevikus äh, seda protsessi kujundada. olen veendunud, et me oleme oma väljakutsete kõrgusel ainult siis, kui me tugevdame oma koostööd ja praegu on viimane aeg kõik nurga tagant välja tulla ning vaadata raskustele silma ühiselt ning saada aru, et kõik liikmesriigid peavad oma vastutust kandma. mis puudutab tänast mõttevahetust, siis tuletaksin teile meelde seda, mida ütles äh, proua härra Moraes äh, alguses juba. Äh, kõigepealt saavad sõna kaks liikmesriikide parlamentide liiget ning seejärel üks Euroopa Parlamendi liige. ja seda kordame niikaua, kui sõnasoovijate nimekiri on lõppenud. kõik, kes soovivad sõna, andke märku sellest võimalikult kiiresti, täitke selleks vastava sõnasoovi taotluse ja andke see taotlus saaliteenindajatele, kes toovad selle siia meile. sellest lähtuvalt koostatakse sõnasoovijate nimekiri ja tehakse seda lähtuvalt sellest, mil-, kelle taotlus esimesena esitati. Euroopa Parlamendi liikmed saavad lihtsalt mulle märku anda, nagu tavaliselt, ja pidage meeles ka seda, et sõltuvalt sellest, kui paljud inimesed on sõna soovinud, või olen ma võib-olla sunnitud teie kõneaega piirama selleks, et kõik sõnasoovijad saaksid ikkagi oma sõna sekka öelda. kõneaeg on umbes kaks minutit, aga sellest räägime täpsemalt hiljem ja enne kui me äh, päris mõttevahetuse juurde läheme, siis äh, on mul suur rõõm äh, teiega jagada asjatundjate seisukohti, millega olen juba tutvunud siis, kui oma raportit koostasin. kõigepealt saab sõna Sophie McKennis, ÜRO Inimõiguste Komisjoni Euroopa büroo esindaja Brüsselis tema oma sõnavõtus räägib sellest, kuidas tagada juurdepääs varjupaigale ning äh, varjupaiga taotlejate Euroopa Liidus õiglase jaotamise äh, tagamine. pärast seda saab sõna äh, Daphne Budeye-Pakee, Euroopa Põgenike ja Pagulaste Nõukogu esindaja, kes räägib meile ümberasustamise automatiseeritud süsteemi kasutamisest Ken Pallet on siin hoopis äh, mu kallis sõber, oi, ta, tema seisukoht on veel, äh, siin tema on esindajana välja vahetatud, oh. aga kõigepealt saab sõna Sophie McKennis. Thank you very much uh,, Miss Wikström, for that introduction uh,. I... suur tänu, proua Wikström, selle sissejuhatuse eest tahaksin tänada Euroopa Parlamenti ning liikmesriikide parlamente, kes on siin täna kohal, selle kutse eest uh, ÜRO Inimõiguste Komisjonile uh, Äh, meil on hea meel osaleda selles äh, Euroopa varjupaigasüsteemi kolmanda reformi arutelus. Euroopa Parlament ähm, ja proua äh, Wikström on olnud üks nendest, kes on nõudnud rohkem solidaarsust Euroopa ühises varjupaigasüsteemis ning Dublini süsteemis. Euroopa Parlamendil on tähtis roll ka edasistes läbirääkimistes ning ootame rõõmuga võimalust teiega rohkem koostööd teha, proua Vikström. ka liikmesriikide parlamentidel on väga roll, nemad esindavad omaenda riikide seisukohti selles arutelus ning aitavad tagada seda, et Euroopa Liidu õigusakte korralikult liikmesriikide tasandil rakendatakse, seal on olnud siiani väga suuri puudujääke. hea meel Äh, et praegu aruteludes keskendutakse varjupaigasüsteemide äh, siseküsimustele. liiga sageli pööratakse praegu muidu tähelepanu sellele välisküljele, välisaspektile äh, rändehaldusega seoses või kaitse haldamisega seoses ning tähelepanu alt jääb kõrvale varjupaigasüsteemi temaatika sisesest aspektist. mul on hea meel, et me räägime just nimelt sellest täna oma sissejuhatavas sõnavõtus räägiksin, millised on meie ettepanekud selleks, et usaldust taastada, paremini hallata, partnerlust ning solidaarsust edendada. Need on ettepanekud, mille kohta ÜRO Inimõiguste Komisjoni äh, kõrge esindaja on, on teinud ettepaneku äh, eelmise aasta detsembrikuus, need on äh, veebis kättesaadavad, need on meie peamised ettepanekud Euroopale ja minu kommentaarides lähtun ma ka tähelepanekutest praeguse Dublini süsteemi puudujääkide kohta Äh, nende kohta on koostatud ka uurimis, mis äh, käsitleb praeguse Dublini määruse toimimist. ma arvan, et kõik on teadlikud sellest, et äh, Dublini määruse rakendamisega oli tõsise, on olnud tõsiseid probleeme. ma ei hakkaks siin statistikale liigselt keskenduma, aga ma arvan, et siiski on oluline teada seda, et kahe tuhande viieteistkümnendal aastal kolmteist tuhat kolmsada nelikümmend kaheksa inimest Äh, siirdati Dublini määrusest lähtuvalt ja meil on siis süsteem, kus riigid saadavad taotlused üksteisele, aga ainult kümme protsenti äh, inimestest, kelle kohta taotlused on esitatud, on ümber siirdatud. ja kahe tuhande viieteistkümnendal aastal kasutati märkimisväärselt rohkem nõndanimetatud suveräänsuse klauslit, millest lähtuvalt liikmesriik otsustab äh, varjupaiga küsimusega tegeleda ise see oli äh, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta Saksamaa lähenemine. üle üheteistkümne tuhande kuuesaja varjupaiga taotleja said siis äh, jääda riiki, kus nad olid ning äh, neid ei saadetud edasi selle suveräänsuse klausli kaudu liikmesriigis ja praegune ettepanek tahab selle võimaluse ära võtta ning me arvame, et see peaks alles jääma. mis puudutab meie enda soovitusi, siis meie soovituste eesmärgiks on Euroopa süsteem, mis toimib varjupaigataotlejate jaoks ning äh, taotleb äh, ja toimib ka Euroopa inimeste jaoks ning tagab koostööpõhimõtted. meie ettepaneku läbivaks jooneks on solidaarsus ning äh, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta kogemustest õppimine. meie ettepanekud on koondatud neljaks prioriteetvaldkonnaks. Euroopa Liit peab tegutsema väljaspool oma piire selleks, et kaitsta ja aidata ja tagades ka turvalised ja õiguspärased juurde juurdepääsuteed Euroopa Liitu. Äh, Euroopa Liit peab kolmandaid riike rohkem toetama ning aitama, aga tagama ka õiguspärased humanitaar- ja juurdepääsuteed ja ning ümberasustamisteed. Euroopa Liit vastutab äh, erakorraliste olukordade eest saabujate äh, puhul Euroopa Liidus on vaja hästi toimivat varjupaigasüsteemi, kus taga, on tagatud juurdepääs meie territooriumile ning nelja ja meie ettepanek käsitleb ka varjupaiga ta-, taotlejate pagulaste integreerimist kohalikesse kogukondadesse. täna räägiksin peamiselt meie kolmandast ettepanekust, solidaarsus hästi hallatud ühises Euroopa varjupaigasüsteemis. kõige esimene etapp on see, et me peame, meil on vaja ühtset registreerimissüsteemi, mille abil on tagatud see, et kõik need, kes tulevad, registreeritakse ning saavad õiglase menetluse osaliseks ning need, kes vajavad kaitset, saavad seda kiiresti. see aitab suurendada usaldussüsteemi nii Euroopa kodanikele, kodanike jaoks kui ka varjupaigataotlejate jaoks, see usaldus on kadumas, äh, kui on nähtud, kuidas inimesed ilma registreerimise või screeninguta äh, üle Euroopa reisivad. me oleme kuulnud Abram, volinik Abramopoluselt täna, et äh, kriisikeskustest võetakse nüüd sõrmejälgi kõikidelt. see on suur samm edasi, aga lihtsustatud regi-, ühtlustatud registreerimissüsteemi Euroopa Liidus ei ole ning seda tuleb tagada. lähtudes komisjoni ettepanekutest, oleme teinud meie ettepaneku natuke teistsuguse lähenemise kohta Dublini äh, määruse reformiga seoses. praegu on tehtud ettepanek äh, kohustusliku äh, vastuvõetamatuse menetluse kohta, mis viiakse läbi kõikides liikmesriikides selleks, et hinnata, kas varjupaiga taotleja on selles riigis, riigis vastuvõetav või mitte, et kas nad saavad oma rahvusvahelise kaitse taotluse selles riigis esitada. see oli siis Euroopa Komisjoni ettepanek meie arvates inimesed, kes tulevad Euroopa Liitu, peaksid, neid tuleks vastu võtta Euroopa Liidu territooriumile ning nad, nende juhtumeid tuleks läbi vaadata lähtuvalt nende eripäradest ning saavutustest ning kiirendatud menetlus sissepääsu teel Euroopa ametite abil aitab seda toimima panna vastuvõetamatuse menetlus, millest lähtuvalt varjupaiga taotleja saadetakse tagasi turvalisse kolmandasse riiki või esimesse äh, varjupaigariiki, see on väga keeruline meetod ning äh, see eeldab seda, et äh, on Euroopa Liidu naabruspiirkonnas turvalised liigid, turvalised kolmandad riigid ma arvan, et me peame selle süsteemi, selle süsteemi ülesehitamisega kõigepealt tööd tegema, aga vahepealse aja jooksul peaks Euroopa Liit vastu võtma varjupaigataotlejaid ning vaatama nende varjupaigataotlusi läbi kiirendatud menetluse kaudu, et neile oleks tagatud äh, õigus kaitsele, kui nad vajavad kaitset ja kui äh, tegemist ei ole äh, kaitsevajajatega, siis tuleks kiire vabatahtlik tagasisaatmine tagada. me peame kiiresti vastu võtma need, kes vajavad kaitset ning kiiresti tuleb tagasi saata need, kes ei vaja seda. Äh, ja siis oleme teinud praktilisi ettepanekuid ka jaotuse me mehhanismi kohta, kui tegemist on liikmesriikidega, kus on, kes on suure surve all. kuulsime täna hommikul palju sellest, äh, millised on olnud raskused ümberpaigutamisega ja kui viletsad on olnud saavutused äh, sada kahekümne kuue, saja kuuekümne tuhande inimese ümberpaigutamisega. me oleme teinud oma soovitused selle kohta, kuidas ümber ümberpaigutamist paremini töösse saada, meil on vaja paremat koostööd liikmesriikide vahel, ametite vahel, ja üks ettepanek meie poolt teile oleks ka see, et ähm, selle süsteemi äh, lõpptähtaeg läheneb, see on septembri lõpp ning ma arvan, et äh, nüüd tuleks rohkem tähelepanu pöörata tulevikule sada kuuskümmend tuhat äh, või mitte ajakava jooksul see on üks asi, aga mida teha selleks, et tagada, et äh, tulevikus inimesed äh, saaksid ümberpaigutamisest kasu. nii, lisaks sellele äh, perede taasühendamine ta,, perede taasühendamine peab samuti olema prioriteet. praegused abireformi ettepaneku kohta äh, riigid viivad läbi vastuvõetamatuse menetluse enne seda, kui on kontrollitud, kas Euroopa Liidus on pereliikmeid või mitte ka Euroopa Liidu ja Türgi kokkuleppe puhul äh, vaadatakse läbi äh, perede ühendamise võimalused, aga see tagatis võetakse uue ettepanekuga ära. meie arvame, et perede taasühendamine ning perede taasühendamise menetlused peavad olema tähtsal kohal ka tulevikus. Äh, nii, ja see peab jätkuma ka praeguse Dublini süsteemi puhul, mis jääb jõusse niikaua, kui uus süsteem kehtestub kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ainult null koma kolm protsenti kõikidest äh, taotlustest, äh, mis äh, Dublini süsteemis esitati, olid peredega seotud põhjustel. väga väike protsent. tuleb teha märkimisväärselt rohkem, et peresid taas kokku viia. see ei ole mitte ainult haavatavate pereliikmete huvides, laste, naiste huvides, vaid see on ka äh, toimiva süsteemi huvides, sellepärast et perede taasühendamine on peamine põhjus, miks inimesed ebaseaduslikult Euroopa Liidus edasi liiguvad. ja siis ümberjaotusmehhanism, millest on siin palju räägitud. me oleme samuti teinud oma ettepanekud selle kohta, milline peaks olema ümberjaotusmehhanism, te võite nende ettepanekutega tutvuda meie veebis avaldatud dokumendis aga meie süsteemis on perede taasühendamisel prioriteetne koht ning äh, me teeme ettepaneku ka korrigeeriva mehhanismi kohta, kui mingisugune lävend liikmesriigis on saavutatud ning liikmesriik on vastu võetnud ebaproportsionaalselt suure arvu varjupaiga taotlejaid. teeme ettepaneku ka selle kohta, et varjupaiga taotlejad öö, äh, kes on seda äh, soovinud, saavad äh, oma, äh, nende juhtumid saaks läbi vaadata koha peal, nad ei, nende puhul ei rakendataks korrigeerivat mehhanismi ning kelle puhul on üsna selge, et varjupaigataotlusele tuleb positiivne vastus, rakendatakse sama mehhanismi. ma saan aru, et see on keeruline, aga me ei taha kahekordset tööd, me ei taha seda, nagu praegu on, kus Kreekas ja Itaalias tehakse väga suur töö ära selleks, et äh, et inimesi registreerida ja, ja neid äh, hinnata ja pärast tehakse sama töö uuesti ära liikmesriigis, kuhu ümber, nad ümber paigutatakse. ja siis veel paar kommentaari saatjate ning äh, äh eraldi äh, reisivate laste kohta Äh, praegune süsteem äh, on üles ehitatud kas ad hoc baasil või, või isegi pikemaajalised süsteemid, äh, mis on praegu rakenduses, ei täida oma kohust. me peame kaitsma neid, kes vajavad kõige rohkem kaitset ja seda ei, ei ole praegusel hetkel tagatud Pathways dokument, äh, mis võeti vastu Genfis äh, eelmisel aastal, teeb selle kohta algatusettepanekuid ning vaatame võimalusi koostööks Euroopa Liidu partneritega selleks, et tagada, et laste parimad huvid on alati meie tähelepanu ning ettepanekute keskmes. alati ei ole võimalik, äh, et varjupaiga Äh, ükskõik, kas tegemist on perede taasühendamisega, äh, kaitse tagamisega, igal juhul peaks äh, lähtutama alati kõige paremini alaealise kõige parematest huvidest. Uh, ma vabandan, et ma sinu eesnime valesti hääldasin, me tunneme üksteist juba mitmeid aastaid, aga sa üllatasid mind. suur aitäh, proua Wikström aitäh selle kohtumise korraldajatele kutse eest. mina esindan Euroopa Põgenike ja Pagulaste Nõukogu ja meie ühendame üheksakümmend seitset eh, valitsusvälist organisatsiooni, kes tegelevad eh, üle Euroopa põgenike ja pagulaste teemaga. ja samuti on meil sidemeid väljaspool Euroopa Liitu õiglase jaotamise teema ja varjupaiga taotlejate teema on väga vastuoluline ja kutsub esile arutelusid. kahe tuhande viieteistkümnenda, kuueteistkümnenda aasta sündmused on näidanud ja ma ilmselt olen äh, vähem poliitiliselt korrektne kui eelkõneleja, äh, need aastad on näidanud, et Dublini süsteem ei toimi. ja välja on tulnud süsteemi struktuurilised vead ja seepärast on näha, et süsteemi on vaja põhimõtteliselt muuta ja on vaja uuesti läbi vaadata selle süsteemi aluspõhimõtted. ja selles mõttes me oleme pisut pettunud selles, et komisjoni ettepanek ei ole piisavalt ambitsioonikas just nende aluspõhimõtete osas. me näeme süsteemi, mis baseerub loogikal, karistustel ja nende abil loodetakse süsteem toimima panna, aga meie ei usu, et see võiks olla efektiivne. tänase arutelu raames tahaksin käsitleda kahte teemat, mida on juba Sofi oma sõnavõtus puudutanud, aga tahaksin ka teisi aspekte välja tuua. kõigepealt komisjoni ettepanek rakendada või tegelikult välistada äh, turvalistest päritoluriikidest pärit äh, varjupaiga taotlejaid. Dublini süsteem, mis pannakse paika artiklites kolm kuni viis ja teiseks tahaksin rääkida ümberjaotussüsteemist ja nendest vigadest ja probleemidest, mida meie selles ettepanekus näeme. unustasin öelda, et me oleme üsna põhjalikult analüüsinud seda ettepanekut, meil on detailsed ettepanekud muudatusete, muudatuste tegemiseks just sõnastuse osas komisjoni äh, eelnõule, aga ma nendest ei tahaks detailselt rääkida, aga ma tahaksin mõnest elemendist detailsemalt juttu teha. artikkel kolm. enne kui otsustatakse, milline liikmesriik peab edasi tegutsema hakkama, siis esimene sisenemisliikmesriik peab kõigepealt otsustama, kas äh, varjupaigataotlus on üldse vastuvõetav ja kas seda tuleks käsitleda kiirkorras, kui kõigepealt tuleb määratleda, kas varjupaiga taotleja pärineb turvalisest päritoluriigist või mitte. eesmärgiks on see, et äh, mitte vastuvõetavate taotluste esitajaid ei saadetaks kuhugi edasi ja komisjoni ettepanek äh, näeb ette, et see vastuvõttev esimene liikmesriik, see tähendab piiril asuvad äh, liikmesriigid on vastutavad äh, taotluse läbivaatamise eest. ja me leiame, et selline lähtepunkt on problemaatiline nii kaitse aspektist vaadatuna kui ka süsteemi efektiivsuse ja solidaarsuse aspektist vaadatuna. Sofi juba mainis, et see tekitab lisa äh, keerul-, keerulisusi sellele süsteemile sest äh, tuleb käsitleda ähm, vastuvõetavuse aspekti ka. ja loomulikult see on tõsine mure. Sofi main-, mainis pere mm, kokkutoomise teemat äh, ja komisjoni ettepanekus seda teemat ka puudutatakse. liikmesriigidel oleks kohustus rakendada turvalise päritoluriigi eh, kriteeriume, aga seal ei ole mainitud perega seotud mm, aspekte. turvaliste päritoluriikide kontseptsiooni puhul on lävend väga madal, eriti kolmandate riikide puhul on see lävend väga madalaks mm, aetud ja me kardame, et suur hulk varjupaiga taotlejaid saabuvad Euroopa Liidu eh, liikmes, eh, Euroopa Liidu välispiirile, aga samas neil ei ole võimalik oma perega eh, kokku saada või ühineda. komisjon ja Kreeka on tegevuskava välja töötanud, kuidas rakendada Euroopa Liidu ja Türgi vahel sõlmitud kokkuleppeid. me leiame, et see lähenemine õõnestaks ka solidaarsust, aga samas meie eesmärgiks on ju hoopis liikmesriikide vahelise solidaarsuse suurendamine. turvalise päritoluriigi põhimõtted saavad kohustuslikuks aga samas ette nähtud süsteemid panevad liigse surve alla piiriäärsed liikmesriigid. komisjoni ettepanekus on ette nähtud vastutus eh, taotluse igaveseks või aja, alut-, alaliseks muutmise osas kui liikmesriik on äh, saanud vastutavaks varjupaiga taotleja eest, sest nii see lugu ongi. aga see vastutus mõne aja pärast peaks aeguma või kui varjupaiga taotleja lahkub liikmesriigi territooriumilt rohkem kui kolmeks kuuks, siis see on kustutatud komisjoni ettepanekust ja me arvame, et sellel on negatiivne mõju, sest liikmesriigid, eriti just välispiiril olevad liikmesriigid, peaksid vastutama ka sellistel juhtudel. ja nad vastutaksid ka nende inimeste tagasisaatmise eest, kes tõenäoliselt rahvusvahelist kaitset siiski ei vaja. ja see tähendab, et mõju võib olla negatiivne ja see võib innustada äh, liikmesriike mitte reegleid äh, järgima varjupaiga taotlejate registreerimisel, sõrmejälgede võtmisel ja kõigel sellel, sest nad teavad, et nad jäävad lõputult nende inimeste eest vastutama. seega me toetame proua Wikströmi lähenemist, et me peaksime selle eelnõu ära muutma, selle ettepaneku ära muutma ja tulema tagasi praeguse olukorra juurde. teine äh, korrigeeriv äh, ümberpaigutamise süsteem. praeguses Dublini süsteemis puudub selge solidaarsusmehhanism ja selged solidaarsusmeetmed ja see on üks kogu süsteemi suurtest miinustest. ja selles mõttes on meie meelest vaja solidaarsusmeetmed määrusesse sisse kirjutada, aga me leiame, et see, mida komisjon on välja pakkunud, on üsna tagasihoidlik ja tõenäoliselt ei too esile tõelist solidaarsust. süsteemi tuleb süsteem toetab neid liikmesriike, kes peavad suure hulga taotlustega toime tulema. samuti äh, võetakse arvesse populatsiooni ja SKP-d liikmesriigi juures ja süsteemi kasutatakse ainult siis, kui äh, piirväärtusest sada, üle saja viiekümne protsendi äh, käib selle liikmesriigi kohta. aga seda ei rakendata siis, kui määr jääb alla saja viiekümne protsendi samuti võetakse arvesse seda, kui suurt hulka taotlusi liikmesriik peab vastu võtma ja kui palju varjupaiga taotlusi rahuldatakse. selles on omad suured vead, üks nendest on see, et solidaarsussüsteem rakenduks ja para-, toimiks paralleelselt Dublini regulatsiooniga. kui liikmesriik kogeb väga suurt survet oma varjupaigasüsteemile, siis seda ümberpaigutamissüsteemi rakendataks. aga siiski üldised Dublini kriteeriumid rakenduksid selle liikmesriigi kohta. see tähendab, et liikmesriik, kes muidu solidaarsusmehhanismist kasu saaks, siiski mujalt tagaukse kaudu peab äh, teisi Äh, varjupaiga taotlejaid vastu võtma ja see olukord oleks täiesti absurdne. ja me soovitaksime, et oleks selle süsteemi rakendamise puhul äh, peatuks Dublini süsteemi peatumine. me leiame et, et saja viiekümne protsendi määr on suvaliselt valitud ja see ei too või ei taga suure surve all olevale liikmesriigile abi kui liikmesriik saab ta-, varjupaigataotlusi rohkem, kui ta suudab äh, hallata, siis kindlasti peaks seda solidaarsusmehhanismi rakendama, aga seal ei peaks olema seda saja viiekümne protsendi määra. ja samuti me kardame, et ümberpaigutamise süsteem võib äh, ainult osaliselt probleeme lahendada teatud artiklid näevad ette turvalise päritoluriigi süsteemi, aga siiski äh, seda kontseptsiooni ei rakendata alati. ja nii solidaarsusmehhanismi raames võib-olla Äh, siiski liikmesriik sunnitud äh, varjupaigataotlusi vastu võtma ja, ja kogu solidaarsusmehhanism ainult osaliselt pakub abi liikmesriigile, kes on suure surve all. ja see võib tähendada varjuta-, varjupaigataotlejate mitmekordset edasiliigutamist. sest äh, taotluse vastu võttev liikmesriik peab hindama, kas keegi teine liikmesriikidest peaks olema vastutav selle varjupaiga taotluse, taotleja eest. see kõik lükkab edasi varjupaiga taotluse sisulist läbivaatamist. ja me usume, et siiski seda tuleks võimalikult vältida. ma näen, et ma olen juba oma aja ära kasutanud, seega rohkem ma praegu ei ütlekski tundub, et üle oma aja rääkimine on täna tänase päeva teema. suur aitäh Kreeka sõnavõtmise eest, aga enne kui ma sõna annan teile, ma tahan teile meenutada, et ehm, kõneaeg on piiratud, me peame lõpetama kaksteist kolmekümneks. sõna soovivad väga paljud. ma paluksin, et meie sõnavõtu pikkused oleksid poolteist minutit, mitte rohkem. kas see sobib? kõigepealt Anastasia Kristotopoulou, kes on Kreeka parlamendi kolmanda ase, kolmas aseprent ja Euroopa Nõukogu Parlamentaarsesse Peaassambleesse lähetatud Kreeka delegatsiooni liige. palun. suur tänu mulle sõna andmast ja suur tänu selle võimaluse eest täna siia tulla. mina olen pärit Kreekast rändepoliitikaga tegelev minister olin aastal kaks tuhat viisteist, kui oli kriisi tipphetk, samuti olen ma jurist. ja olen uurinud erinevaid aspekte seoses rahvusvahelise õiguse ja rändega. tahan öelda, et rahvusvahelise õiguse aspektist on väga keeruline aeg praegu, nimelt kui miski läbib hääletuse, headel aegadel, siis on ju kõik väga hästi. aga kui me jõuame, kätte jõuab konservatiivsem aeg, siis äh, olemegi raskustes. kui me vaatame seadusi ja konventsioone, mida, millest me oleme ka rääkinud täna, siis rasketel aegadel vaadatakse seda väga kitsalt, äh, kas siis isiklikust või ühe riigi vaatepunktist, seetõttu on väga oluline, et äh, ka konventsiooni sõnastamisel või kokkuleppe leppe sõlmimisel peaksime me seda silmas, selliseid olukordi. sageli on äh, just äh, sellistest olukordadest äh, tulenevalt erandid ette nähtud ja see on nii ka Euroopas, see tähendab, et kui erandite kasutamisel erinevad liikmesriigid, liikmesriigid muudavad olukorda Genfi konventsioon näiteks tuhande üheksasaja viiekümne esimesest aastast, selle alusel ei võimaldata tegelikult mingisuguseid erandeid. ja see on kõige olulisem asi, mida me peaksime arvesse võtma, kui me räägime äh, rahvusparlamentide liikmetega sel teemal, selleks et me üldse selle teemaga kuhugi jõuaksime ning edasi. me peame endale tunnistama, et meil on olemas juba kolmanda, Dublini süsteemi kolmanda reformi eelne, meil on Schengeni süsteem, aga kui me vaatame aasta kaks tuhat viisteist suuri rändevoogusid, siis need eh, kokkulepped, eelnõud, eh, neid ei saanud eh, tegelikult korrektselt rakendada. ja seda seetõttu, et nende inimeste vood, kes põgenesid sõja ja surma eest, need inimesed, kes olid sunnitud kodumaalt lahkuma ja neid oli nii palju ja selle tõttu ei olnudki võimalik kokkulepete kõiki sätteid rakendada. seega see, mis aastal kaks tuhat viisteist toimus, me püüdsime rakendada Genfi konventsiooni, kuna kõik need riigid ja ühiskonnad püüdsid näidata solidaarsust välja ning pakkuda humanitaarabi sõjapõgenikele aga kõik teised kokkulepped, mis ei ole nii üldised nagu Genfi konventsioon, me räägime näiteks äh, kõikidest nendest, millel on erandid kaasa arvatud, äh, näiteks Schengen ja Dublin, neid süsteeme ei õnnestunud rakendada just seetõttu, et rändevood olid nii suured. varjupaigataotlejate hulk oli tohutu suur, ning kõik need kannatavad inimesed, äh, nende saabumine Euroopasse tähendas, et süsteem oli ülekoormatud. seega, kui me vaatame aastale kaks tuhat viisteist tagasi, me nüüd näeme, et tegelikult tehti väga vähe ära konkreetses mõttes ja praegu me räägime Dublini süsteemi muutmisest, et välja töötada veel keerulisem lahendus, veel keerulisem masinavärk ilma et me mõtleksime sellele, kas see masinavärk ka toimiks samaväärselt suurte rändevoogude all. Te räägite, teil oli kaks minutit kõneaega, ütleb juhataja, kõneleja ütleb, arvasin, et mul oli kaks minutit, kümme minutit. kas saaksite siiski ühe minuti jooksul kokkuvõtte teha? ei, ei, sellepärast ma olen ju siin laua ääres, kui mul kaks minutit kõneaega oleksin, siis oleksin teisel pool lauda ja sooviksin siis sõna. juhataja ütleb, et äh, arvestage siis ka fakti, et kasutate ära oma kolleegide kõneaja. programmis on kirjas kaks minutit ei, siiski mina leian, et minul oli programmis kirjas kümme minutit kõneaega. juhataja ütleb, et jah, aga kuna eelmine sessioon läks üle, siis pidime kahjuks kõneaega lühendama. selge, proovime siis uuesti, saate viis minutit lisaks. neli minutit, aga see on ka kõik selge, suur tänu, nagu ma juba ütlesin, siis eh, kui näiteks eh, tulevad uued rändevood uuest sõjapiirkonnast, järjekordselt sada tuhat inimest, miljon inimest, siis see uus reformitud süsteem, mida me täna püüame luua, mis oleks parem, mis eh, näeks ette täiendavaid masinavärgi osa, osasid, kas te tõesti arvate, et kõik need masinavärgi osad hakkaksid siis tööle? kolleegid, mina arvan, et see, mida me kõik siin tunneme, mida me arvame, on see, et see keskkond, õhkkond, mis rahvusvahelisel tasandil on loodud, on viinud sellise olukorrani, et Euroopal on tekkinud vajadus ühtlustada neid süsteeme ja masinavärgi osa, osasid ja me näeme neid konservatiivseid masinavärgi, konservatiivseid jõude üle kogu maailma, näiteks Ameerika Ühendriikide president Trump räägib sellest, et ta peab astuma otsustavaid samme äh, Ühendriikidesse tulevate rändajate vastu, näiteks Visegradi riigid, äh, nemad räägivad sarnaselt müüride ehitamisest, rändajate tõkestamisest. inimesed erinevates riikides sulgevad piire, aga Euroopa Liidu tasandil ei suudeta selles osas midagi ette võtta ning see, mida me siin täna teeme, me räägime paindlikust solidaarsusest, solidaarsus tegelikult kas on või ei ole, see on nagu inimlikkus. see kas on teil või ei ole, te ei saa valida, näida, et näitate solidaarsust või veidi solidaarsust välja ja need on, see on ka sätestatud Euroopa Liidu aluslepetes äh, ja üldiselt me näeme, et probleemid tekivad uutel liikmesriikidel. kui perre tuleb uus liige, siis võib-olla ei ole ta sageli nii hästi kursis pere kohu, peres jagatud kohustustega, pere traditsioonidega, me oleme kogu inimkonna ajaloo vältel neid näiteid näinud. ajalugu me muuta aga ei saa, aga me peame nendest asjadest rääkima ja mitte ainult poliitilistel põhjustel, vaid sellepärast, et ega ka mitte sellepärast, et äh, meil on vaja veenda äh, liikmesriike, äh, meil on vaja nende hääli mingisuguse konkreetse projekti jaoks ja seetõttu me ei ütle nendele liikmesriikidele, mida nad valesti teevad. me ei saa lubada Euroopa Liidus natsionalismi, võõra viha, me peame selgelt välja ütlema, et solidaarsus on oluline, me jääme Genfi konventsiooni juurde ja see peab olema selge, me ei tohi lasta Trumpi taolisel äh, Ähm, juhil Euroopa Liitu samas suunas viia ja me peame selgelt välja astuma äh, võõraviha ja rassisti, rassismi vastu. aga küsimus minu poolt, kas te arvate, kolleegid, et meil Euroopas on üldse võimalik ühine varjupaigasüsteem luua? mina arvan, et on. aga eeskätt kõik need probleemid, mis siin on tõstatatud, äh, on seotud pagulastega ja kui me vaatame seda küsimust läbi selle prisma, siis muidugi ühtne süsteem on võimalik, aga kui me lähtume igaüks oma vajadustest, oma riigi vajadustest, erinevatest majanduslikest küsimustest või sotsiaalmajanduslikest probleemidest, ajaloolistest traditsioonidest, siis sellest aspektist tõesti ei ole ühine varjupaigasüsteem võimalik. kui meil on mingisugune poliitika või kokkulepe, Äh, mille alusel me tahame äh, pagulasi kaitsta, siis tuleks ka sellest ka lähtuda ja tuleb alati pagulaste huvisid samuti silmas pidada. ja seetõttu meil peakski olema ühtne poliitika selle jaoks, kuna see oleks suunatud just äh, mitte liikmesriikide majanduslikele probleemidele või traditsioonidele, vaid pagulastele endile ja just seepärast peab Euroopa Parlament sellest ka regulaarselt rääkima ja me oleme seda teinud aastast kaks tuhat viisteist humanitaarviisad, turvalised rändekoridorid Euroopasse, rändevoogude vähendamine, sellest räägitakse, miljon inimest tuleb Euroopa poole, suur, aga suur hulk inim-, suur hulk neist hukkub, kaotab elu Vahemeres ja see ei ole ajalooline vahejuhtum, lihtsalt me ei tohi seda unustada ja tulevikku vaadata, me peame seda arvesse võtma ja looma turvalised rändekoridorid, koridorid Euroopasse, paika panema humanitaarviisade toimiva süsteemi ja tuleb tagada, et me rakendame otsuseid, mis me oleme langetanud, selleks, et inimesed saaksid kasutada neid õigusi esmases sisenemisriigis. kui me räägime näiteks, et Türgi on äh, ohutu riik, siis see on absurdne, missugune ohutu kolmas riik Türgi siis on. oleme näinud äh, ka Euroopa Inimõiguste Kohtus piisavalt äh, Türgi vastaseid asju, aga küsimus on õiguses, õigus ja seadus, need on põhilised. tänu neile on meil võimalik üldse arutada neid äh, küsimusi nii siin kui kohtus, nii Euroopas kui ka mujal ja tänu sellele me saame üldse arutada, kas Türgi on ohutu päritoluriik või mitte või kolmas riik. aga me ei saa äh, lähtuda ainult oma tähelepanekutest, vaid vaatama seda küsimust laiemalt. järgmisena proua Penk Ruma-, Rumeeniast, palun. hallo? Yes, madam, chairman, I will speak in my mother tongue. suur tänu, räägin oma emakeeles vabandage, kas ei olnud mitte proua Penk Rumeeniast? jah, selge, see olen mina hoopis. daamid ja härrad, Euroopa Liit eh, on silmitsi enneolematu väljakutsega ja me peame lahendama selle küsimuse tasakaalukalt selleks, et vältida sotsiaalseid pingeid mitmetes liikmesriikides. solidaarsus nendega, kes abi vajavad, on oluline. meie moraalne kohustus on aidata sõjas kannatanud inimesi, et nad välja tuua keerulisest olukorrast, kus nad on pidanud oma kodumaalt lahkuma. olen ka ise ema ja mõistan täielikult, kui keeruline otsus on lahkuda äh, valitseva ohu eest koos perega me peame pakkuma turvalist kohta, eriti peredele, kus on väikesed lapsed, kes ei saa oma koduriiki naasta, meil on moraalne kohustus, see tuleneb meie väärtustest ja põhimõtetest, aga väga oluline on selgelt eristada neid, kes tõesti abi vajavad ja kaitset otsivad, ning neid, kes seda ei vaja. me ei saa eirata fakti, et paljud neist, kes Euroopasse saabuvad erinevatest maailma osadest, ei otsi kaitset sõja eest, vaid tegemist on majandusrändajatega ja täiesti võimalik on see, et nende rändajate seas on äärmuslasi, kes kujutavad endast sihtriigis ohtu. seda ohtu ei tohi eirata, meil on vaja kestlikke lahendusi, kus võetakse arvesse ka riiklikku julgeolekut ja piiride terviklikkust samuti on oluline aru saada, et rändajate ja pagulaste jagamine liikmesriikides on probleemne, me ei saa eirata fakti, et on riike, mida pagulased eelistavad oma sihtmärgina. seega mis tahes lahenduses tuleb arvestada kõiki neid äh, probleeme, mis meie mandril praegu on ja selleks, et äh, jaga-, jaotussüsteem oleks äh, õiglane, tuleb arvesse võtta ka liikmesriikide olukord. suur tänu ja nüüd minu kolleeg e-, Ernst Euroopa Parlamendist. mina räägin oma emakeeles, suur aitäh! aitäh nende põhimõtteliste ja sõnavõttude eest, me tegeleme põhimõtteliste küsimustega ja sellepärast me peame ausalt rääkima sellest, kuidas me solidaarsust mõistame, vabatahtlik äh, solidaarsus ühelt poolt ja teiselt poolelt äh, struktuurid, mida fondides kasutatakse ja need omavahel ei haaku. solidaarsus peab toimima kahepoolselt kui me räägime liikmesriikidest, kes kõigepealt äh, pagulasi vastu võtavad ja samas ka me peame olema solidaarsed äh, pagulastega. me peame nendest asjadest rääkima, kõik muu on täiesti mõttetu. mul on selles mõttes kaks küsimust. vastuvõetavuse kontroll. juba on selgunud, eriti Eh, minu meelest see tähendab nendele liikmesriikidele suuremat tööd, kes esimesena nende põgenikega kokku puutuvad, nad peavad kõigepealt kontrollima vastuvõetavust, siis nad peavad eh, jaotamise süsteemi eh, enda peale kanda võtma. ja ma arvan, et see vastuvõetavuse kontroll tähendab lisatööd ja minu küsimus selles kontekstis paneelkõnelejatele on, et kuidas seda üldse ühendada ähm, Genfi konventsiooniga, teiste konventsioonidega ja kas kiirmenetlus selles kontekstis on üldse kuidagi seotud, seonduv? ja nüüd automatiseeritud ümberasumise süsteem. kuidas see aitab sekundaarset liikumist vähendada, kas see just ei tekita seda? sest äh, see jätab, äh, jätab ju teatud otsad täiesti lahti. härra Varvitsiotis Kreekast, palun. kirja proedre, no mis on see, auto, suur tänu mulle tundub, et see, mis Euroopas praegu toimub, me näeme uut ksenofoobia ja rassismi lainet ja sellel on tõsised poliitilised tagajärjed ja see tuleneb kolmest äh, põhjusest tegelikult. esiteks, meil ei ole õnnestunud äh, tegeleda varjupaiga küsimustega tõhusalt, me püüame seda olukorda lahendada Dublini reformiga, aga kuna süsteem e-, ei ole kohustuslik, siis ei pea riigid ka näitama solidaarsust välja näiteks kulude e, võrdse jagu, jagunemise või varjupaigataotlejate võrdse, võrdsel määral vastuvõtmise osas. teiseks, Euroopa tunneb ennast ebakindlalt ja muidugi me peame pagulasi äh, inimlikult kohtlema, aga me ei tohi unustada, et Euroopa piirid ei ole tegelikult avatud piirid. Euroopal ei ole avatud piiride poliitikat, me ei oota päris igaühte äh, siia ja täiesti arusaadav seetõttu on, et Euroopa kodanikud tunnevad ennast üha ebakindlamini äh, julgeolek väheneb ja just see viibki rassismi suurenemisele, võõraviha suurenemisele. kolmandaks, suurem läbipaistvus on vajalik kogu selle küsimuse lahendamises. me ei tea näiteks Kreekas või Itaalias, kui palju raha on saadaval selleks, et pagulaskriisi leevendada. seega meil oleks vaja seda, et Äh, ka neid vahendeid hallataks selgelt ja läbipaistvalt, me peame tagama, et nii komisjon, aga ka teised äh, institutsioonid, kes püüavad äh, või, või ametid teeksid seda tööd tõhusalt. järgmisena härra Subalis Leedust. suur tänu, räägin oma emakeeles, leedu keeles mina ei räägi solidaarsusest solidaarsus äh, tuleneb ju sellest, et äh, reegleid rakendatakse, aga on avalik saladus, et mõned Schengeni piirkonna riigid on aastaid juba eiranud neid eeskirju, millest nad on vabatahtlikult nõustunud, mida nad vabatahtlikult nõustunud rakendama ning Dublini süsteem. Leedu toetab selle mehhanismi kasutamist siin me näeme mitmeid väärtuslikke ettepanekuid, äh, kui me räägime reformist, aga me ei toeta ko-, korrektiivset äh, automaatset ümberpaigutusmehhanismi. meie ei leia, et äh, siin peaks olema mingisugune automatiseerimise element me peaksime lähtuma iseseisva mõtlemise põhimõttest ja mulle tundub, et äh, mida aasta, mida rohkem aastaid möödub, seda rohkem peab komisjon liikmesriikidelt võimu haarata. näiteks on juhtumeid, kus komisjon, komisjonile antud väga lai pädevus. vastavalt sellele ettepanekule tulevad kõik ettepanekud, mis puudutavad äh, äh, varjupaigasüsteemi ainult komisjoni poolt on ette nähtud eeskirjad, kuidas toimib piirkondlik jaotumine ja numbrite üle otsustab siiski komisjon. see, kui palju inimesi eh, ühest riigist, ühest piirkonnast teise saadetakse, kas see on siis komisjoni eh, otsus? meie Leedus arvame, et kavandamise eh, ning otsustamise juures tuleb arvestada ka liikmesriike, liikmesriigid peaksid olema võtmetähtsusega ja nõukogu samuti. Öeldakse, et see võtaks palju aega, aga selleks ju poliitikud ongi, et nad tuleksid siia, teeksid seda tööd ja oleksid, teeksid seda nii kaua, kuni me jõuame lahenduseni, aitäh. suur tänu, härra Dias de Mera, palun. suur tänu. mõned äh, põgusad märkused minu poolt selleks, et äh, ma saaksin ka oma seisukohta väljendada selles küsimuses. Ähm, esiteks märkus, äh, mis puudutas seda, et see on õiguslik reaktsioon kriisile ja täiesti normaalne ongi see, et siin kojas ja Rahvusparlamendides püütakse kriisi ähm, õiguslike reformidega hallata. siin meie ees on äh, kuus määrust ja direktiiv määrused äh, võetakse automaatselt äh, rahvusvahelises õiguses üle. mina olen koostanud ka raporti, mis on ka selle koja komisjonides palju vastukaja leidnud seega ma arvan, et see kajastab kõikide fraktsioonide, selle koja fraktsioonide arvamusi ning äh, selles raportis äh, on võimalik nendega tutvuda, aga selles raportis kajastub ka minu isiklik arvamus, nimelt äh, ränne, rändel võib olla väga palju võimalusi pakkuda, väga palju eeliseid, rände haldamine, see on meie kohustus vastavalt Genfi protokollile aastast kuuskümmend üheksa, seal rõhutatakse seda, et inimväärikus ja inimõigused on universaalsed ja seda on nad ka Euroopa väärtuste alusel ja mingit põhjuslikku sidet rände ja terrorismi vahel ei ole. me räägime siin rahastamisest, kokkuleppest, kokkulepetest, piirikontrollist, tagatistest varjupaigataotlejate jaoks Need tagatised peavad olema juhtumipõhised, neid peab olema võimalik tõlgendada, varjupaigataotlejatel peab olema võimalus kasutada ka juristide abi, esindajate abi eh, ilma eh, väga suurte kuludeta. ning lõpetuseks, ma olen käinud ka Kanadas ja tutvunud nende ümberpaigutussüsteemiga ja sealt me saame samuti väga palju häid näiteid, eh, kuidas saaksime edasi minna. Poola kolleeg järgmisena, palun. Uh, bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Thank you, madam chairman. I'll be speaking in Polish. Um, Suur tänu, räägin poola keeles. räägiksin mitmetest probleemidest, mitmetest küsimustest, mis on äh, täna tõusetunud. esiteks kuulsime küsimust Kreeka esindajalt eh, seoses sellega, milliseid probleeme tekitavad kons-, konservatiivsed jõud, mina olen väga uhke, et mind on ametisse valitud ja ametisse on demokraatlikult rahva poolt valitud ka härra Trump. seega tuleks nii meid kui ne-, teda austada, kuna demokraatia on ju vabaduse alus. Kreeka esindaja samuti rääkis sellest, et et ränne ei põhjusta terrorismi, aga me oleme näinud ju, mis juhtus Pariisis, kaks sealsetest terroristidest olid Euroopasse sisen-, sisenenud pagulastena. me võime teha näo, et see pole nii, aga see ei vii meid lahendustele lähemale. kas me siis tõesti soovime äh, sellist solidaarsust, mina küll mitte, ning Rumeenia mina olen käinud Rumeenias, olen vestelnud sealse välisministriga. Nad on nõustunud pagulasi vastu võtma, käisid esmastes vastuvõtukeskustes ning kui pagulased kuulsid, et neid ei saadetagi Saksamaale, siis äh, pagesid nad äh, esimesel võimalusel ning ministrid pidid äh, üksinda koju naasma ja faktid on lihtsalt sellised. ning Saksamaa, kümme tuhat inimest kes tulid Saksamaale, on haihtunud, nad ei ole kuskil registreeritud. proua Merkel saadab äh, sõjaväelennukitega pagulasi tagasi praegu, kuna nad on ohuks Saksamaale. millal see hullus lõpeb? kui palju me veel pagulasi peame vastu võtma? üks, kümme, sada miljonit. maailmas peetakse alati sõdu ja kui me oleme nõus kakssada miljonit pagulast, äh, kas me oleme ka kakssada miljonit pagulast vastu võtma, kui nii palju neid tekib? juba po-, Poola on Ukrainas näiteks üle miljoni äh, pagulase vastu võtnud ja nad on meile Poola ka jäänud. liigume edasi. proua Langsadlova Tšehhi Vabariigist, palun. Děkuji za slovo. Já se jenom ještě velice krátce vrátím k suur aitäh! ma tahaksin tulla tagasi eelkõneleja sõnavõtu juurde. ja eelmise vooru juurde, kus äh, volinik ei äh, vastanud minu küsimusele selles, selle kohta, et meie uus regulatsioon ei ole kooskõlas aluslepingutega. Need ettepanekud on vastuolus aluslepingutega, mis panevad paika Euroopa Liidu toimimise põhimõtted. ja seal räägitakse sellest, et kriisiolukordades võib ajutisi meetmeid vastu võtta. aga härra volinik selle, sellel teemal ei peatunud ja see teeb mind väga murelikuks. USA-s äh, olen äh, vestelnud äh, migratsiooniteemadega tegelevate inimestega. ja seal ei, ei panda paika mm, piire, piirmäärasid, mitu põgenikku kust riigist vastu võetakse Obama valitsuse ajal äh, kaks aastat kontrolliti inimesi. meie me, meelest, meie lähenemine on vastutustundetu suur aitäh! ma tahaksin teile meenutada, et artiklid seitsekümmend kaheksa ja kaheksakümmend räägivad liikmesriikide vahel, vahelisest ühisest solidaarsest lähenemisest. seega see on aluslepingutes kirjas. meil on kuus liikmesriiki, kes peavad juba aastaid kõikide ähm, varjupaigataotlustega tegelema, need inimesed ei püüa jõuda Itaaliasse või Kreekasse, nad tahavad jõuda Euroopasse, seega meil on vaja lahendust, mis on Euroopa tasandil lahendus. Euroopa, me oleme palunud pidevat äh, ja, ja põhimõttelist süsteemi, kuidas äh, varjupaigataotluste koormust solidaarselt jagada, aga neid, neid sooviavaldusi ei ole kuulda võetud. mul on hea meel, paneelkõnelejad on seda teemat puudutanud. me võime tekitada endale väga keerulise tuleviku see ei ole hea, kui meil ei ole lahendust, mis on ühtne kõikidele. see on äh, võimalus, kuidas me oma vastutuse enda pealt ära lükkame. kui me räägime ja kuuleme seda, et äh, Liibüat kaalutakse kui turvalist päritoluriiki, see on ju naeruväärne. ma tahaksin meenutada kolleegidele ka seda et, et kaheksakümmend seitse protsenti kõikidest maailma äh, põgenikest on arenguriikides, näiteks septembris eh, New Yorgis kõikide teie liikmesriikide eh, riigipead, valitsusjuhed allkirjastasid lepingu, kuidas ühiselt eh, migratsiooniprobleemidega tegeleda. aga meie siin Euroopa Liidu tasandil ei taha kuidagi eeskujuks olla. nüüd eksperdid ütlevad, et ümberasutamises olemasolev süsteem ei toimi, meil on vastastikusel usaldusel põhinevat süsteemi vaja. see on liikmesriikide huvides eh, integreerida saabuvad inimesed oma ühiskonda. aitäh, aeg lendab. nüüd annan sõna proua Lambertsile. Eh, proua Lamberts, kes järgmist vooru juhatab, paluksin temal ennast valmis panna, et juba siia tulema hakata suur tänu teile kõikidele teie ausate mõtete eest. on selge, et debatid Euroopa Parlamendi ja nõukogu ja komisjoni vahel, samuti liikmesriikide parlamentide vahel on tulevikus hädavajalikud. aga see on heaks lähtepunktist, punktiks nendele aruteludele. mul on terve rida kõnesoov, sõnasoovijaid, kelle nimekirja ma annan proua Lambertsile edasi. mul ei olnud võimalik kõigile sõna anda, me jäime veerand tundi äh, ajakavast juba maha, aga järgmine vooru juhataja saab juba sellise aja miinuse pärandiks meie käest. loodetavasti meil peab meeles, et me, meil seisab meeles, et me oleme ühine Euroopa, me peame ühiselt lähenema ühistele probleemidele. nüüd Jean tuleb siia, et juhatada vooru, kus me räägime turvaliste päritoluriikide ja ko turvalise kolmanda riigi kontseptsioonist. samuti äh, äh, hiljem on toimumas õpikojad. suur aitäh teile! Right, if we could maybe move to the... nii, nüüd siis viimane tänase hommikuse äh, kohtumise voor. me katsume kell kaksteist kolmkümmend siiski asjadega ühele poole saada, mitte ainult sellepärast, et lõunaaeg on kätte jõudmas, vaid sellepärast, et meid ootavad ees ka õpikojad. Äh, ja me ei tahaks äh, õpikodadelt aega ära võtta ma vabandan, et me hiljasti, hiljem alustame. meie esinejad siis ehk teevad natuke kiiremini, aga väike sissejuhatus. mina olen Jean Lamberts, olen Briti liige Euroopa Parlamendis, oleme veel endiselt Euroopa Liidus esindatud ja mul on väga suur rõõm seda praegust mõttevahetuste vooru juhtida praegu räägime siis kurvalist, turvalistest päritoluriikidest ning turvalistest kolmandate riik-, kolmandatest riikidest, äh, tehes nendel kahel kontseptsioonil vahet. mõlemad kontseptsioonid on juba praeguses Euroopa Liidu varjupaigaõiguses sees, iseäranis äh, varjupaiga menetluste direktiivis äh, artiklites kolmkümmend kuus ja kolmkümmend kaheksa. ja iseäranis turvalise päritoluriigi mõistet kasutatakse äh, selleks, et määratleda riiki, kus on stabiilne demokraatlik süsteem, äh, kus äh, peetakse kinni rahvusvahelistest inimõiguste lepingutest ning mis seetõttu on turvalised. ja iseäranis peab see kehtima siis selle riigi kodanike suhtes, mitte transiidi kodanike suhtes, kolmandate riikide kodanike suhtes Euroopa Liidu rände päevakorras kahe tuhande viieteistkümnenda aasta septembris äh, tegi äh, komisjon ka omapoolse ettepaneku ühise turvaliste päritoluriikide nimekirja kohta. Need riigid on Albaania, Bosnia-Hertsegoviina, endine Jugoslaavia vabariik Makedoonia, Kosovo, Montenegro, Serbia ja Türgi kodanikuvabaduste komisjon võttis vastu eelmise aasta juulikuus äh, oma seisukoha raportööriks Silvi Guillaume ja praegusel hetkel vähemalt teoorias toimuvad kolmepoolsed läbirääkimised nõukoguga. vahepealse aja jooksul on tehtud ka ajakohastatud komisjonipoolne ettepanek varjupaiga äh, menetluse määrus, kus seesama mõiste on jällegi sees. praegusel hetkel on sellised nimekirjad liikmesriikide tasandil, liikmesriigid ei kooskõlasta oma tegevust, mõnedes liikmesriikides on sellised nimekirjad, mõnedes mitte, nii et äh, meid huvitab väga kuidas need nimekirjad toimivad, liikmesriikide parlamentide liikmed, kui teil on need nimekirjad ja kui teil ei ole, siis samuti ja kus, äh, siis tahaksime kuulda sellest, kuhu teie, kas teie arvates see sobiks Euroopa süsteemi, kas te tahate, et oleks kaks äh, nimekirjade süsteemi? meie mõttevahetuste vooru juhatab sisse sissejuhatav sõnavõtt, kes paraku ei ole Äh, Andreano Silvestri poolt, äh, kes ei tunne ennast hästi ja paraku ei saanud siia tulla, aga äh, meil on Põhiõiguste Ameti tellitud raportid ja meil on seetõttu väga hea meel, et meil on härra Marinho Dias, kes on Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomisjonis selle teema raportööriks Äh, ja seega on selles komisjonis esindatud ka sotsiaalpartnerid ning äh, väga hea meel on ka, et härra Martin Toledano Square'i, Suarezi on kohal Hispaania parlamendist ja kui keegi soovib sõna, siis äh, lähtume samast süsteemist nagu varem, nagu juba korduvalt seletatud, kõigepealt kaks liikmesriikide parlamendi liiget, seejärel üks Euroopa Parlamendi liige ja kui liikmesriikide parlamentide liikmed soovivad kui Euroopa Parlament, kui liikmesriikide parlamentide liikmed soovivad sõna, siis täitke vastavad sõnasoovi vormid ja andke sekretäriaadile edasi, siis sekretäriaat koostab sõnasoovijate nimekirja mulle. ja nüüd siis sissejuhatav sõnavõtt ja nagu ma ütlesin, väga hea on, et härra Moreno Dias on kohal ja saab teha meile väikse sissejuhatuse. suur tänu, lugupeetud juhataja aitäh ka Euroopa Parlamendile ja Kodanikuvabaduste justiits- ja siseasjade komisjonile kutse eest ähm.. nagu te teate, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ühendab äh, erinevaid sidusrühmasid, püüame arvesse võtta valitsuse huvisid, tööandjate ja töövõtjate huvisid, me oleme tööturu osapoolte vahelise dialoogi arendajaks ning püüame omalt poolt ühise panuse anda Euroopa Liidu arengusse. oma hiljutises raportis, mis käsitles Euroopa Liidu vajadust võtta vastu mitte ainult ühine varjupaigasüsteem, vaid ka ühine tööhõive tööjõurände poliitika toimus ka arutelu solidaarsusest ning vastutusest varjupaigaga seoses. varjupaigasüsteem on vastutuseks nii liikmesriikidele kui ka Euroopa Liidule ning see vastutus tuleb Genfi konventsioonist tuhande üheksasaja viiekümne esimesest aastast ning Euroopa Liidu äh, direktiividest kakskümmend kaks ja kakskümmend kolm ning äh, Euroopa Liidu toimimise artiklist, toimimise lepingu artiklist kuuskümmend kaheksa. artikkel kakskümmend seitse direktiivist kakskümmend kaks ning selle Eh, loodud võimalus luua turvaliste päritoluriikide nimekiri eh, sõltub eh, ühisest Euroopa varjupaiga lähenemisviisist. meie komisjon kahe tuhande viieteistkümnenda aasta septembris võttis vastu oma arvamuse ning edestan tööandjate töövõtjate ning erinevate huvide rühmade seisukohad teile meie majandus- ja sotsiaalkomiteest. selge on see, et varjupaiga taotlemise süsteem Euroopas on läbi kukkunud, seda on õõnestanud meie suutmatus kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta direktiive kakskümmend kaks ja kakskümmend kolm rakendada ning ähm, need õigusaktid, mida oleme siin juba korduvalt maininud, tulid ähm, liiga hilja ja need praegused ettepanekud on samuti hiljaks jäänud. väga halb on kriisile reageerida siis, kui kriis su ümber parasjagu möllab ja reaalsus kogu aeg muutub. toetame täielikult Euroopa Komisjoni ettepanekuid, aga öö, ähm, suhtume neisse ka samas kriitiliselt iseäranis äh, turvalise päritoluriigi kontseptsioon toob kaasa tõsised tagajärjed. see tähendab seda, et äh, turvalisest riigist tulev isik, äh, tema puhul vaadatakse taotlus läbi kiirendatud menetluse alusel ja see võib tuua kaasa raskusi inimestele, kes on haavatavas olukorras, võtame näiteks haava, haavatavad alaealised, vägivalla ohvriks sattunud naisterahvad ja nii edasi. ja tegelikult äh, turvalise päritoluriigi põhimõte võib äh, õõnestada päritolust tingitud diskrimineerimise keeldumist tuleb Genfi konventsiooniga kaasa. ja äh, turvaliste päritoluriikide nimekiri ei too kaasa ühtlustamist, sellepärast et määrusega ise pannakse paika ühis äh, nimekirja äh, eeltingimused ja see on üheldatav liikmesriikide sarnaste nimekirjadega kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta direktiivist lähtudes äh, peaks turvaline päritoluriik austama rahvusvahelisi inimõiguste kokkuleppeid ning õigusriigi põhimõtteid. ja siin tekib küsimus loomulikult Kosovost, Kosovo, nagu me teame, ei ole Euroopa Inimõiguste konventsioonile alla kirjutanud ja paistab, et äh, et Kosovo selle nimekirja kaasamine on halb näide ja teine äh, kriteerium, millest lähtuvalt peaks riigi turvalisust määrama, on inimõiguste kohtu otsused inimõiguste rakendamise kohta päritoluriigis. siin tekib äh, siis küsimus, kui me räägime inimõiguste kohtu otsustest et ähm, millisel, äh, kuidas neid kohtuotsuseid siis kaaluda, milline kaal neile anda, võtame siin näiteks Türgi praegusel hetkel. Euroopa Komisjoni praegused andmed on, pärinevad aastast kaks tuhat neliteist ja meil ei ole mingisugust teavet selle kohta kui palju, kui pikka aega on äh, kohtumenetlus äh, kestnud ja kahe tuhande neljateistkümnenda aasta äh, kohtuasjad võivad alguse olla saanud kahe tuhande üheksandal aastal näiteks. inimõiguste kohus üle kahe tuhande kaheksasaja tehtud kohtu poole pöördumise sada kümme juhtumit ainult läksid kohtu töösse ja üheksakümne kolmel juhtumil oli tegemist inimõiguste rikkumisega. Bosnia-Hertsegoviina puhul oli kokku seitse kohtuotsust, viis neist olid sellised kohtuotsused, kus tulemuseks oli, et äh, inimõigusi oli rikutud võtame Makedoonia ja teised riigid selles piirkonnas, seda, selle infoga võite tutvuda Inimõiguste Kohtu koduleheküljel, siis on näha, et et sisuliselt tõesti kohtuotsus oli selline, mille puhul jõuti tulemuseni, et ei, inimõigus, inimõigusi oli rikutud ja kui tegemist on kandidaatriigiga Euroopa Liidus, siis ähm, riik põhimõtteliselt peaks Kopenhaageni kriteeriume rakendama, aga ei pruugi seda teha edukalt. me oleme kuulnud Türgist ähm, selle kohta, kuidas in-, kuidas sõnavabadust rikutakse, Saksa ajakirjanike äh, juhtumist oleme kuulnud Saks-, Türgi vanglas kas äh, usaldusväärset infot tuleks hankida siis äh, ÜRO inimõiguste kõrgelt esindajalt või Euroopa Nõukogult, kuidas see käib? ja turvaliste päritoluriikide määratlemine on väga aeglane protsess äh, ja riigis võib olukord väga muutuda. on ka Euroopa Liidu riike, kellega komisjon tegeleb, sellepärast et rakendatakse mitme demokraatlikke meetmeid ma arvan, et hindamisprotsess peaks olema igal juhul nii või teisiti kiirem ja selleks, et meil oleks mingisugune ühine määratlus selle kohta, mis on turvaline päritoluriik, tuleb äh, kõigepealt alati tagada tuleb alati mõelda selle peale, et äh, igal juhul tuleb tagada individuaalne taotluse läbivaatamine, äh, isegi siis, kui on antud turvalise päritoluriigi staatus riigile. teiseks tuleb analüüsida öö, äh, iga individuaalse taotluse põhjendusi äh, tuleb äh, tugevdada õiguskindluse tagatisi, tagada juurdepääs tasuta õigusabile juristidele ning äh, kanda hoolt selle eest, et kõiki inimõigusi rakendatakse, mitte ainult valikuliselt, ühesõnaga etniliste vähemuste austamine, ajakirjandusvabadus, sõnavabadus ja nii edasi samuti tuleb tagada tõhus kohtuvaidlustusprotsess ka haldusküsimustes ning äh, anda muid õiguskaitselisi tagatisi. suur tänu selle väga põhjaliku äh, tutvustuse eest majandus- ja sotsiaalkomitee arvamuse kohta, siin on erinevaid punkte, millest me võime inspiratsiooni hammutada oma edasises töös, nüüd siis liikmesriikide esindajad, Hispaania äh, parlamendi esindaja äh,, kõigepealt äh, härra Martin Toledana Suarezi. suur tänu, lugupeetud äh, juhataja see äh, reform olen siinkohal nõus eelkõneleja ning teiste eelkõnelejatega, see reform tuleb halval ajal. põhimõtteliselt kriis möllab meie ümber, rändesurve on enneolematu Euroopa Liidu ajaloos ning me peame selle teemaga tegelema ettevaatlikult kuivõrd tegemist on delikaatse teemaga, me ju räägime siin inimestest, inimestest, kes kannatavad, nende pered kannatavad, nad on äh, väga haavatavas olukorras ning äh, liid-, nad liiguvad meie piiridele selleks, et põgeneda tõelise ohu eest. selle uue õigusraamistiku äh, oluline osa on turvaliste päritoluriikide ning turvalise kolmanda riigi kontseptsioon Euroopa õigusaktides on need kontseptsioonid juba sees, aga neid tuleks täpsustada. reformis räägitakse kahest aspektist, millest tahaksin minagi praegu rääkida. kõigepealt nende kontseptsioonide rakendamine ning turvalise staatuse andmine kolmandatele riikidele. nagu ütlesite, proua juhataja, liikmesriigid hindavad, kas tegemist on turvaliste päritoluriikidega või turvaliste kolmandate riikidega. ja oluline ongi see, kuidas sellist nimekirja koostatakse ning milliseid tagatisi antakse varjupaigaõigusele põhiõigustega seoses see on ka määravaks, kui otsustame, millised riigid peaksid olema Euroopa tasandi nimekirjas. ja kriis muutub, seetõttu võivad ka tingimused muutuda, sõltuvalt sellest, kui me, palju inimesi soovivad varjupaika taotleda. ja me peame, peame mõtlema selle peale, kas tegemist on nii-öelda miinimumriigiga, mis on lihtsalt turvaliste transiidiriikide nimekiri või äh, tahame koostada sellist nimekirja hoopis, kuhu võiks põhimõtteliselt panna kõik maailma riigid ja kus me anname kõikidele hinnangu, kas, äh, millised nendest on turvalised päritoluriigid, millised turvalised kolmandad riigid ja nii edasi. ma arvan, et äh, lõpptulemuseks tõenäoliselt on turvaliste riikide riik, li, nimekiri ähm, ja need riigid on sellised riigid, mis on otseselt seotud rändekriisiga. õigusloomes äh, antakse võimalus viieks aastaks liikmesriikidele omaenda turvalised päritoluriikide nimekirjad säilitada nüüd peame mõtlema ka selle üle, et kas pärast viie aasta möödumist need nimekirjad peavad kaduma või on liikmesriikidel ka tulevikus õigus omaenda nimekirju koostada. Hispaania näiteks, kui me võtame siin, on selline riik, kus tavaliselt varjupaigataotlused tulevad Ladina-Ameerika riikidest. tõenäoliselt need, need riigid ei oleks Euroopa üleses nimekirjas sees võib-olla siiski ka oleks, ma ei tea, kui me teeme sellise nimekirja, kus absoluutselt kõigi maailma riigi tingimusi äh, on hinnatud, neile oma staatus antud, siis võib-olla nad oleks, aga mine tea. siis veel. Äh, peaksime mõtlema ka sellele, et äh, kui keegi soovib esitada varjupaigataotlust, ja tegemist on inimesega, kes tuleb kas turvalisest päritoluriigist või turvalisest kolmandast riigist, siis äh, tuleb põhjalikult analüüsida tema päritolu ja loomulikult ka riiki, kust ta pärit on. see on kohustus. see on alaline kohustus, mis tähendab seda, et äh, sellega kaasnevad halduskulud, sotsiaalsed kulud mida peavad kandma need riigid, kuhu inimene sise, sisenes kõigepealt Euroopa Liidus. tuleb vaadata, kas analüüsida seda, kas inimese olukord vastab turvalise päritoluriigi, turvalise kolmanda riigi kontseptsiooni tingimustele. ja me peame siis mõtlema, et kas sellise alalise kohustuse puhul pakume me Euroopa tasandil mingisugust abi äh, Äh, see on ähm, keeruline süsteem, raske süsteem, kas siin võtame ka arvesse solidaarsuse põhimõtet äh, ning äh, kanname ühiselt hoolt selle eest, et kõiki inimesi, kes taotlevad varjupaika Euroopa Liidus, koheldakse õiglaselt. ja lõpetuseks kuulasin tänast arutelu äärmiselt tähelepanelikult ja ma tunnen muret selle pärast, et inimesed, kes tulevad Euroopa Liidu piiridele, otsides turvapaika, nüüd satuvad poliitilise ning ideoloogia luubi alla. paistab, et siin oli ideoloogiate kokkupõrge, põrkega tegemist ning ratsionaalsus jäetakse kõrvale. sellises olukorras tõstavad äh, pahatihti pead ksenofoobsed äh, meeleolud, inimesed tunnevad, et ei ole korralikku stabiilset süsteemi, millele tugineks Euroopa Liidu varjupaigasüsteem, mis tagaks piisava kontrolli. kui me kodanikele näitame, et erinevad, et meil on paigas äh, erinevad kontseptsioonid, et me saame anda tagatisi neile, kes varjupaika taotlevad siis oleks olukord teistsugune kui siis, kui me lihtsalt näitame metsikut äh, ideoloogiate kokkupõrget. viimasel juhul inimesed kaotavad usalduse Euroopasse, sest et Euroopa peaks ju äh, tagama õiguse sõja eest põgenevale inimesele kaitse järele, sellepärast et selle inimese elu ja perekond on ohus. suur tänu, jah, ma arvan, et väga õigesti tegite siin ülevaate sellest, et sageli on tegemist poliitiliste valikutega, kui me vaatame neid nimekirju ja seal on erinevad otsused, erinevad aluspõhimõtted ja me peame vaatama, kuidas tagada võrdsus kogu selles töös. väga huvitavad kommentaarid meie sissejuhatavate esinejate eest. ja meil on juba mõned sõnasoovid ka. kui te nüüd piirduksite oma kahe minutise kõneajaga, siis oleks sellest meile väga kasu. aitäh! Slovakkia kõigepealt, härra Paška. palun. suur tänu! Te rääkisite äh, õigusest varjupaigale Euroopa Liidus mis see õigus varjupaigale on Euroopa Liidus, kas Euroopa Liidul on omaenda territoorium, omaenda kodanikud ja omaenda eelarve, mis pakub kaitset ning varjupaika? nii ei ole minu arvates, liikmesriikidel on oma territooriumid, oma suveräänsed valitsused, oma riigieelarved ning liikmesriigid saavad otsustada, nendel on enda varjupaigaametid, nemad otsustavad, kellele pakkuda varjupaika äh, ja kellele mitte. kui me räägime ühisest varjupaigapoliitikast Euroopas, siis see ühine Euroopa varjupaigapoliitika peaks tuginema sellele, mida Euroopa Liidu liikmesriigid tahavad Euroopa Liidult äh, ja mida nad tahavad ühiselt saavutada. kui me siin hindame kolmandaid äh, riike, siis minu koduriik on huvitatud äh, rahvusvaheliste institutsioonide seisukohtadest, Genfi äh, konventsioonist ja siis äh, lähtuvalt meie liikmesriigi suveräänsetest õigustest äh, tahame me õigust ise otsustada, millised riigid on turvalised. mõningad riigid on ähm, turvalised, aga mõned piirkonnad on konfliktsed või problemaatilised selles riigis. see ei tähenda siis aga, et kogu kolmas riik ei oleks turvaline riik hinnang äh, peaks kuuluma liikmesriigile, lähtuvalt liikmesriigi pädevustest ning ma arvan, et, et siin on põhjust muret tunda, Euroopa institutsioonid, Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament püüavad endale võtta volitusi, mille neil ei ole õigust. Nad kasutavad ära õnnetute inimeste ebaõnne, rändajate ebaõnne, et saada Euroopa koostöös endale suuremaid volitusi. ma tean, et mõne paljud Euroopa Liidu liikmesriigid ei olnud nõus ümberpaigutamisega, aga sellegipoolest Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament esitavad tulevikuski seda mõtet, ka volinik valetas oma äh, sõnavõtus avalikkuse silme ees, ta ütles, et Luksemburgis olid äh, ümberpaigutamisega nõus kõik äh, liikmesriigid, see ei ole tõsi, ma tean, et viis liikmesriiki hääletasid Luksemburgis ümberpaigutamise mehhanismi vastu ja kaks äh, liikmesriiki pöördusid Euroopa Kohtu poole tegemist oli otsusega, mis on vastuolus Euroopa Liidu õigusega, aga sellegipoolest volinik ütleb, et liikmesriigid on olnud ise nende kohustuste vastuvõtjaks, see pole tõsi, viis liikmesriiki ei olnud sellega nõus. kui me tahame äh, Äh, edasi minna selles töös, siis piirdugem selle raamistikuga, mis meil on ning äh, nende pädevusvaldkondadega, mida Euroopa õigus annab Euroopa Liidu institutsioonidele ja kui me räägime kolmandatest äh, turvalistest riikidest, siis liikmesriikidel on õigus ise määratleda, millised on turvalised päritoluriigid ning selle mm, otsuse volituste ülevõtmine Euroopa tasandil on problemaatiline. väga selge sõnavõtt. Eesti ja härra Luno. Mrs, sorry. Mr. Mr, I have it as Mr no,. Miss, sorry. proua Luno, Luune I want to draw your attention to uh,, to the fact that tahaksime juhtida teie tähelepanu sellele, et inimesed tegelikult äh, põgenevad erinevatel põhjustel. ja nendele erinevatele põhjustele tuleb erinevate poliitiliste meetmetega vastata Mm. ja juurdepääs on üks nendest. inimesed põgenevad sõja eest, looduskatastroofide eest, põgenevad äh, arvukalt äh, ning neil on vaju, vara, vaja humanitaarvarjupaika. Nad põgenevad sellepärast, et nende koduriikides ei ole poliitilisi jõude, kes saavad neid kaitsta. Neil on äh, vaja abi oma lähiriikides. seda tegelikult kõik soovivad. aga see on ajutine, neil on vaja varjupaika niikaua, kui katastroof lõpeb, niikaua, kui äh, tuleb mõni poliitiline võim nende, nende päritolu äh, riigis, kes ohjad enda kätte võtab. suurem osa nendest inimestest äh, reaalses maailmas ei peaks üldse jõudma Euroopa Liidu piirideni. Nad peaksid jõud-, saama kaitset enne seda. meie siin Euroopas peame tagama seda, et inimesed ei tule Vahemerele hukkuma. seda äh, meie enda huvides, aga ka humaansusest lähtudes. on ka neid inimesi, kes põgenevad tagakiusamise eest olemasoleva poliitilise võimu poolt, nad tahavad, et teine poliitiline võim aitaks neid, neil on vaja poliitilist varjupaika, see on indiviidi äh, taotlus, see võib olla alaline varjupaik, aga sellele küsimusele tuleks lähtuda juhtumipõhiselt. peame tagama seda, et need kaks vajaduste äh, kategooriat Äh, hoitakse lahus. ja äh, selline ajutine varjupaik tuleb anda päritoluriigile võimalikult äh, lähedal, humanitaarne varjupaik vastab nende riikide vajadustele, kes ei ole üldisele, üldsusele turvalised, kus on sõda väg- ja vägivaldne konflikt. poliitiline varjupaik on juhtumipõhine ning äh, isiku tagakiusamine võib aset leida ka siis sellistes riikides, mis on äh, üldsusele turvalised, kus ei ole tegelikult sõda, kus äh, on tegelikult turvaline elada üldiselt. kui me paneme kõik erinevad inimrühmad ühte patta, kõik need, kes liiguvad planeedil ringi, kui me räägime lihtsalt üldiselt pagulastest ega vaata, kellega on tegelikult tegemist, siis tekib selline olukord, kus järsku üks koma kolm miljardit hiinlast äh, omavad õigust varjupaigale Luksemburgis, mis oleks väga äh, ebasobiv. Lopez Aguilar ma arvan, et tegelikult meie kolme vooru puhul on üks ühisnimetaja, nimelt jah, me peame olema väljakutse kõrgusel ning kolmandat korda reformima Euroopa Liidu varjupaigasüsteemi. mõned selle õigusraamistiku osad ei toimi nagu kord ja kohus, Dublini määrus varises kokku aga mitte sellepärast, et juhtus mingisugune õnnetus, mitte sellepärast, et kuskil oli tsunami või looduskatastroof, vaid tegemist oli inimtekkelise kokkuvarisemisega, sellepärast et liikmesriikides ei olnud piisavalt poliitilist tahet Euroopa õigust austada, ehkki nad Lissaboni lepingule allkirja andes olid seda lubanud. nii et see reform ei tohiks olla selline, kus me konkureerime kõige madalamate tingimuste pärast solidaarsus on õiguslik mandaat, mille on andnud meile äh, Lissaboni leping. meil peaks olema siduv solidaarsus. ja kui me nüüd räägime siin Euroopa varjupaigasüsteemi ühtlustamisest, siis tuleb äh, anda võimalus paindlikkusele, aga me ei tohi Euroopa õigust eirata selles valdkonnas kui me näeme, et äh, ja, ja selle äh, turvaliste kolmandate riikide mõistega kui esimese varjupaigariigi mõistega tuleb ka tegeleda selle reformiga seoses. ja ma arvan, et Euroopa Parlamendi liikmed, kes kuuluvad kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni äh,, Äh, on päri sellega, et Kanada on äh, eeskujuks meile, aga sellepärast, et Kanada on äh, loonud ka õiguslikud moodused rahvusvahelise kaitse taotlemiseks oma territooriumil. Euroopas tuleb teha sedasama. sellepärast oleme me nõudnud humanitaarviisade süsteemi kehtestamist, seda on töötanud ka Euroopa Kohtu peajurist ning humanitaarviisad humanitaarkoridorid, õiguspärased äh, sissepääsuteed, äh, mis võimaldavad äh, rahvusvahelist kaitset taot-, taotleda Euroopa Liidu territooriumil. jah, kui inimesed saavad hoo sisse, siis teised ammutavad sellest inspiratsiooni, nii juhtub sageli. ma paluksin teil teha lühidalt, vaatame, kas ehk siis saame ehk viis minutit üle aja oma mõtteid vahetada. ja nüüd Horvaatia parlament, härra Osesek I will speak on my english, on my language. räägin oma emakeeles. Euroopa Liidu kontekstis me oleme solidaarsuse poolt. solidaarsus on Euroopa Liidu alus ja kui me ohustame seda, rääkides, et sellest, et kõik pagulased on terroristid või kõik varjupaiga taotlejad kasutavad kurjasti ära seda äh, staatust, siis me lõhume Euroopa Liidu ära. minu kodumaa kuulus kunagi Jugoslaavia koosseisu. see on osa Balkani poolsaarest, kust paljud inimesed põgenesid ja nendel riikidel, kes pakkusid nendele inimestele uut kodumaad, kas nendel on probleem nende inimestega? ei ole. me ei tohiks unustada Euroopa Liidu alustalasid, õigus varjupaigale ja varjupaigasüsteem peaks olema paremini üles ehitatud, paremini struktureeritud. Euroopa Liit peaks leidma pragmaatilisemaid lahendusi kui meil on ähm, põgenike ähm, ülemvolinik, siis ma ei tea, miks kõige suurem doonor äh, maailmas, Euroopa Liit, ei saa tehtud seda, mida peaks tegema. meil peaks olema ka oma äh, kõrge esindaja põgenike teemaga tegelemiseks. me peaksime kasutama oma finantsvahendeid äh, selleks, et põgenikke aidata, neid aidata, kes sõja eest põgenevad. kui me tegeleme ainult bürokraatiliste küsimuste lahendamisega, kui me arutame seda, kas Türgi on äh, turvaline kolmas riik või kas Liibanon on turvaline riik või mitte, siis me tekitame olukorra, kus inimkaubitsejatel on võimalik vabalt tegutseda võltspasside abil, sest kasulik on pärineda riigist, mis ei ole nimetatud turvaliseks. Euroopa Liit peab olema initsiatiivikas. me peame initsiatiivi haarama põgenikelaagrites äh, Türgis ja Liibanonis ja mujal. me ei peaks ainult rääkima, vaid me peaksime praktiliselt tegutsema. suur aitäh! liigume edasi Sloveenia. esindaja saab sõna, palun. suur aitäh, räägin oma emakeeles in o e, skupni politiki Evropske unije, se mi zdi, da je škoda. E, me, kui me räägime varjupaiga problemaatikast siis ja ühisest lähenemisviisist, siis ma pean ütlema, et mul on kahju, et me ei e, räägi Euroopa Liidu ühisest välispoliitikast. huvitav on näha, mida Euroopa Liit selles valdkonnas teeb, eriti arvesse võttes asjaolu, et eelkõnelejad toonitasid, kui oluline on äh, probleemide lahendamine päritoluriikide lähedal. mis puudutab turvaliste päritoluriikide kontseptsioone, siis ma arvan, et me peaksime täpsemalt analüüsima nende riikide tegevust. ma ei arva, et äh, Strasbourgi kohtu, kohtupraktikast piisaks, me peaksime vaatama, kuidas pagulasi koheldakse nendes riikides, mitte lihtsalt ajakirjanikena. riigid, kes äh, väärkohtlevad äh, oma pagulasi, kes suruvad neid tagasi üle piiri, kes saadavad neid tormituulte kätte keset tööd, kõik need asjaolud, need tuleb arvesse võtta. ja lõppkokkuvõttes tahaksin öelda, et mul on äärmiselt kahju, et liikmesriikide parlamentide liikmed räägivad sellest teemast nii, nagu Euroopa Liitu ei olekski olemas, nagu me oleksime siin lihtsalt omavahel, nagu me oleksime ainult oma liikmesriikide esindajad, kes ei kuulu ühisesse liitu, ühisprojekti. räägitakse ainult liikmesriikide suveräänsusest, aga unustatakse ära, kui oluline on meie ühistegevus, ilma ühise va tegevuse vaimuta ei elaks enam Euroopa Liitu. suur aitäh! nüüd proua Winberg, palun, Euroopa Parlamendi esindaja. Jag har som sagt begärt ordet i de tidigare. Suur tänu. soovisin sõna varem äh,, äh, aga ei saanud sõna, sellepärast, äh, sellepärast räägin siis äh, nüüd kõigest kolmest äh, voorust äh, ja räägin ka varasematest teemadest, mis meil on täna käsitlusel olnud. me räägime siin varjupaigasüsteemi uuendamisest ja me peaksime küsima endalt ka seda, kui sageli me kavatseme seda poliitikat uuendama asuda. sellest ei ole eriti palju aega möödas, kui me viimati oma lähenemisviisi muutsime solidaarsus. solidaarsus on alati oluline, minu ja minu erakonna jaoks on solidaarsus väga tähtis asi ning me tahame, et solidaarsus tähendaks seda, et me aitame inimesi koha peal. Te näete, mis on juhtunud Rootsis, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal toimus meil massiviisiline sisseränne ning olime pidanud kasu-, pidime kasutama arengukoostöö vahendeid selleks, et rahastada seda massisisserännet Franz Timmermans ütles ise, et umbes kuuskümmend protsenti nendest sisserändajatest on majanduspagulased. nii et äh, kus see solidaarsus siis on? aga nüüd seesama reform, meil peaks olema ühine vastutus, me peame ühtlustama äh, ja vabatahtlikkusest lähtuvalt ja nii edasi. Äh, vastasel korral saame endale kaela trahvid sanktsioonid, kui me ei ole valmis oma vastutust kandma, siis äh, võime lausa kaks koma viis miljonit Rootsi krooni trahve maksta selle eest. mis mõte sellel on, kas see on ikka läbimõeldud lähenemisviis? küsiksin ka seda, et kuidas on läinud Slovakkia, Ungari ja Poolaga läbirääkimised ja need kaksteist tuhat, kes on nüüd ümber paigutatud, kui paljud nendest läksid nendesse riikidesse ja kui palju need riigid vastu võtavad ümberpaigutatavaid, mis te arvate? ma arvan, et nende reformide elluviimine kujuneb raskeks ning see kujundab meist lõpuks Euroopa Ühendriigid. viimase kõneleja siin saab aru, siin saab sõna Hollandi esindaja suur aitäh, kasutan oma emakeelt. see ettepanekute pakett on hea, mis võib olla aluseks Euroopa lahendusele pagulasküsimuses. me oleme näinud pilte uppunud lastest Vahemere kallastel Euroopa Liidu liikmesriigid peavad solidaarselt üksteise kõrval seisma, et seda tulevikus enam ei juhtuks. ma olen pettunud, et inimesed, kes on pärast kahe tuhande neljandat aastat Euroopa Liiduga liitunud ja esindavad kristlikku traditsiooni, nüüd kuulutavad, et nad ei ole solidaarsed nende inimestega, kes on sunnitud põgenema. Nad püüavad selle probleemi kellegi teise kaela lükata Lõuna-Euroopas. ma loodan, et need inimesed, kelle sõnavõtte ma olen kuulanud, mõtlevad ka solidaarsuse peale, mida nendele osutati nende liitumise ajal teised eurooplased olid nendega solidaarsed. ja ma tahaksin paluda, et seda aspekti ka meeles peetaks. suur aitäh! ja ma arvan, et see ongi hea lähtekoht, mida lõunasöögi ajal ka arutada ma arvan, et need teemad, mida täna hommikupoolikul on arutatud, näiteks seos julgeolekupoliitikaga on väga asjakohane. millist solidaarsust me üles näitame oma piirkonnas? muidugi on küsimus, et kui palju me saame midagi oodata kolmandatelt riikidelt, enne kui me hakkame eh, arutama sellest, kas Liibanon kvalifitseerub millekski või mitte. ja vähemalt välissuhete komisjonis on äh, varjupaigapoliitikaga ka tegelema hakatud. suur aitäh kõnelejatele nende sõnavõttude eest. kuulsime teie selgeid mõtteid ja aitäh ka sõnavõttude eest saalist, aitäh tõlkidele lisaaja eest, mida nad meile on pühendanud. aitäh nende tööpanuse eest. lõunat pakutakse eh, liikmete eh, eraldatud eh, ruumist. siin kindlasti on neid, kes oskavad teile teed juhatada õpikodade ruumid on teie päevakorradokumendis kirjas. kohtume pärast lõunasööki, aitäh!